Je, vais de, je demande à la presse, aux photographes, aux caméras. palun, et ajakirjanikud ning fotograafid lahkuksid saalist, me alustame oma istungiga ning palun teil lahkuda saalist. palun teil lahkuda, et me saaksime oma tööd alustada, aitäh! tere pärastlõunat, austatud kolleegid! tere, proua Jeleva, tere tulemast Euroopa Parlamenti! me kõik teame, mis on selle istungi eesmärk, selleks on proua Jeeleva kuulamine, selleks et näha, millised on tema võimed olla Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ning kriisiohjamise volinik. selle voliniku koha määras talle president Barroso. tuletan teile meelde, et vastavalt komisjoni ametisse nimetamise suunistele, mis on lisas seitseteist. parlament peab hindama volinikukandidaate, põhinedes nende üldistel oskustel, nende pühendumusel Euroopale ning nende isiklikel omadustel. Euroopa Parlament peab hindama ka, millised on nende suhtlemisoskused. tuletan teile meelde ka, et enne kuulamist vastas volinikukandidaat kirjalikult küsimustele kirjalikud küsimused jaotati ko-, parlamendiliikmetele laiali ning on teie toimekus. enne meie tööde algust tuletan teile lõpuks meelde ka, kuidas see kuulamine aset leiab. me alustame lühikese fraktsioonide äh, teatisega, mis puudutab äh, nende prioriteete humanitaarvaldkonnas ning kriisiohje valdkonnas, seejärel volinikukandidaat teeb äh, sissejuhatuse, mis ei tohi kesta kauem kui kümme minutit sellele järgneb umbes kaks tundi nelikümmend viis minutit küsimusi, mille esitavad kõik fraktsioonide, iga fraktsiooni esindajad. seejärel vastab igale küsimusele äh, volinikukandidaat pingpongi põhimõttel kolme koma viie minuti jooksul see tähendab, et nelikümmend viis sekundit on küsimuse jaoks ning üks minut nelikümmend viis sekundit voliniku vastuse jaoks. tuletan teile meelde, et äh, parlamendi liikmete kõneaeg on nelikümmend viis sekundit, mida lühemad küse-, küsimused on, seda rohkem on volinikukandidaadil vastamiseks aega. tahaksin täpsustada ka, et küsimused peavad olema seotud volinikukandidaadi vastusega ning ei tohi puudutada teisi küsimusi komisjoni esimehena on mul õiguseks mitte vastu võtta küsimusi, mis ei vasta nendele tingimustele. meil on ka kaks lühikest debatti süsteemi catch the eye põhimõtte kohaselt, mis tuvastati koordinaatorite poolt ning mis on meie komisjoni jaoks prioriteetsed parlamendiliikmetel on viisteist kuni kakskümmend sekundit aega selleks esitada oma küsimused ning ma palun ka, et äh, volinikukandidaat vastaks lühidalt. prioriteetselt antakse äh, sõnaaeg, äh, antakse sõna, võimalus sõna võtta püsiliikmetele ning seejärel asendusliikmetele. me palusime ka, et volinik me palume ka, et volinik täpsustaks äh, vastuseid küsimustele, millele ta ei ole piisavalt täpselt äh, vastanud ning äh, sellele juhivad tähelepanu fraktsioonide esindajad. juhin teie tähelepanu ka sellele, et me oleme kutsunud siia ka keskkonnakomisjoni ning väliskomisjoni esindajad. kuulamise lõpus kutsun ma volinikukandidaati Elevat tegema üles ka lühikese kokkuvõtte, kuidas ta soovib debatti tõlgitakse kõikidesse keeltesse, kõik kõnelejad võivad seega kasutada oma keelt. me palume ka, et kõnelejad võtaksid arvesse äh, tõlkijate vajadusi oma sõnavõtu käigus ja seega, et nad ei räägiks liiga kiiresti. tuletan teile meelde ka, et äh, see debatt kantakse üle webstreaminguga äh, internet, parlamendi internetileheküljel ning ka videosalvestus on sealsamas teie käsutuses. lisaks sellele pannakse protokolli kõik äh, sõnavahetused täpselt kirja, mis on peagi kättesaadav. nüüd alustame oma kuulamist äh, poliit-, fraktsioonide sõnavõttudega. härra Philipp Kasmarek, teil on sõna oma algse sõnavõtu jaoks Eh, po polsku. Eh, ma eh, ootan viis sekundit, et kõik saaksid leida oma kõrvaklapid, kuna ma räägin poola keeles. lugupeetud proua volinikukandidaat, daamid ja härrad. Lissaboni lepingus on räägitud humanitaarabist esimest korda. esimest korda välispoliitilises tähenduses ning esimest korda Euroopa Liidu ajaloos saab meil olema volinik kes vastutab humanitaarabi andmise eest. see portfell saadab väga selge sõnumi, et Euroopa Liit sõltub humanit- äh,, suhtub humanitaarabi küsimusse väga tõsiselt. ning see näitab ka seda, et Euroopa Liit soovib oma rolli selles vallas tugevdada. kahtlemata on see hea samm ja samm õiges suunas. meil on hea meel tõdeda, et äh, proua volinikukandidaat saab endale selle tähtsa rolli. tuleb äh, rõhutada koordineerimist, äh, sidusust ja seda, et tegevused peavad üksteist täiendama ning lisaks sellele tuleb humanitaarabi and-, anda olukorras, mis muutub järjest keerulisemaks meie ees seisvad ülesanded on tõesti rasked, nagu nägime näiteks eelmisel aastal. üks ülesanne on neutraalne ja tõhus humanitaarabi andmine. härra Kasmarek, teie sõnaaeg on lõppenud. annan sõna härra Bermanile. tere tulemast, proua Jeleva ja meil on, me seisame silmitsi tohutu organisatsioonilise kaos, kaosega ja meil on tegemist tohutu jaotusega, kus on liiga palju Euroopa volinikke arengu ja koostöö instrumendid lähevad proua Ashtonile arengufond härra Piebalgsile ja teie peate siis tegelema mingite ülejäänud asjadega, mille hulgas on humanitaarabi ja tegevus on suunatud põhiliselt arenguriikidele. kolm kabineti tegemist on sellise tohutu sisemise konflikti retseptiga. selle asemel, et tuu-, luua ühtset ja tugevat rolli Euroopa Liidus vaesuse vähendamiseks, härra Barroso tahab meie jagunemist säilitada edaspidiseks Äh, need erinevad valdkonnad peaksid kuuluma ühe voliniku alla, kes vastutab kõikide programmide eest. me oleme kõik nõus sellega, et EDF peaks olema Euroopa Liidu eelarves, aga Barroso oma portfellides jätab selle kõrvale. ma ei eelda, et teie peaksite selles kaoses selgust looma, aga kuidas teie suudate saavutada seda, et humanitaarabi ei kao lihtsalt Euroopa metsatulekahjudesse ja kuidas teie saaksite saavutada humanitaarabi äh, selguse ja tasakaalukuse, kuidas te saaksite saavutada humanitaarabi humanitaarabi äh, head taset äh, muude abivaldkondadega. kui te enne diskussiooni ehk tahaksite selgitada seda, miks vastupidiselt Euroopa Parlamendi reeglitele marra, parlamendi liikmena te ei ole maininud oma äh, positsiooni, olles oma konsultatsioonifirma juht aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, suur tänu! aitäh! sõna on härra Göransil. aitäh, esimees. meie ees oleva volinikukandidaadi ülesanne on väga raske esiteks seetõttu, et ta peab reageerima kriisiolukordadele, kuna, ning kuna reaktsioon peab olema kiire ning era-, erapooletu. kuna humanitaarabi voliniku tegevus peab olema erapooletu, siis tähendab see, et Euroopa Liit peab võtma endale nii sõjalisi kui humanitaarvaldkonna vastutusi ning me peame tegutsema niiviisi, et humanitaarvaldkonda kuuluvaid tegevusi ei häiriks muud tegevused Teie tegevus on üldiselt reaktsioon läbikukkumisele, aga see peab olema ka lähtepunktiks. ning lähtepunktiks peab olema see, et me peame hästi kooskõlastama arengu ning päästemeetmed. seega teie ülesandeks on üles näidata andekust selleks, et panna hästi töötama oma meeskond ning ma tahaksin, et te räägiksite meile, kuidas te kavatsete komisjoni praeguses koosseisus oma ülesandeid täita? aitäh, sõna on proua Kelleril, äh, roheliste esindajal. Like aitäh, ma tahaksin rõhutada teatud punkte, mis on tähtsad minu fraktsioonile. suur osa katastroofidest, millega te tegelete, on tingitud struktuurilistest probleemidest, mida ju tegelikult, mille eest te tegelikult vähemalt osaliselt ka vastutate. Teie volinikukandidaadina peate meeles pidama ka struktuurilisi põhjusi, mis katastroofe põhjustavad, näiteks kliimamuutused, mis põhjustavad looduskatastroofe. meile valmistab muret asjaolu, et järjest, järjest rohkem hägustub piir turvategevuse ja päästetegevuse vahel. kuidas te saate tagada, et päästetöötajaid piisavalt turvatakse? mis puudutab Bulgaariat, mille välisminister te olete olnud, on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mis ei täida oma humanitaarabi vallas võetud kohustusi. Bulgaaria on ainuke uus liikmesriik, kes on äh, keeldunud osalemast Euroopa Komisjoni võimekuse suurendamise programmis. kuidas te saate siis tagada, et te tõesti arenguküsimustega tegelema hakkate? peale selle pani teie partei hiljuti ette referendumi riigikeele alal ning lisaks lisaks tuleme ka teie huvide deklaratsiooni juurde. kas te tõesti käitute nii läbipaistvalt ja ausalt, nagu te peaksite seda tegema, kas teie taust on nii läbipaistev, kui see oleks võinud olla? aitäh! sõna on härra Sardiil. minut kolmkümmend. Uh, suur tänu, proua esinaine ma olen Euroopa Parlamendis olnud suhteliselt äh, vähe aega ja mul on äh, kolm, äh, kolme asja öelda ECR-i nimel. kõigepealt see, kuidas me reageerime kriisidele, meil peab kindlasti olema piisavalt ressursse selleks, et tegeleda kriisidega kõikjal maailmas ja eriti kriisidega, mis on otseselt meie vastutuse all. teiseks peame me valmistuma toiduainete kriisiks, mis kahtlemata äh, varsti tuleb äh, kogu Aafrikas, eriti Etioopias, ja meil on äh, vaja äh, rohkem toiduhoidlaid. selleks on aga vaja raha. see on samuti meie vastutusalas ning kolmandaks, ehkki see ei ole vähem tähtis, tuleb meil rääkida vabaühendustest. mulle meeldivad vabaühendused, mulle meeldib kolmas sektor. kahtlemata on vabaühendustes tore töötada, kuid mitte kõik humanitaarabiorganisatsioonid ei ole ju sama head kui teised. me peame välja mõtlema, kuidas neil vahet teha, kuidas vaadata, millega või kellega tasub teha koostööd ja kellega mitte niimoodi, et me ei annaks raha neile kes, kes seitsekümmend viis kuni kaheksakümmend protsenti rahast kulutavad tegelikult halduskuludeks. ka see küsimus on otseselt teie vastutusvaldkonnas. ma tulen nende punktide juurde hiljem tagasi, aitäh! aitäh! sõna on proua Simmeril uuest. Frau Jeleva, wir begrüßen die Zusammenlegung von proua Jeleva, me leiame, et see on hea mõte, et humanitaarabi ja kriisiohje on ühendatud ühte portfelli. me leiame, et äh, ka see on hea, et seda potentsiaali kasutatakse paremini Euroopa Liidus tulevikus ja see on ka tõhusam vasapoolsed Euroopa Parlamendis tahaksid täpsemalt teada, millisel määral te saaksite tuua sellesse valdkonda lisasünergiat. siiamaani see, mida me oleme näinud, on see, et liikmesriigid äh, teema, annavad ähmaseid lubadusi ja lubavad mingeid äh, summasid, aga kui asi läheb tõsiseks, seda raha tegelikult ei ole raha ei ole eraldatud, nii me tahaksime teada, millisel määral on kriisiohje tegelikkuses osa teie äh, portfellist ning millisel määral te olete valmis äh, tegelema probleemidega, mis seisavad vaeste ja vähem arenenud riikide ees, mis puudutab, selles valdkonnas, mis puudutab kliima soojenemist või kliimamuutust. ning kuidas te saaksite tagada ka seda, et Euroopa Liidu instrumendid nagu EIP suudavad äh, teha kõik, mis võimalik, et tõhusalt Äh, humanitaarabi ja kriisiohje vahenditega tegeleda. kui meil on tegemist nüüd äh, ühe miljardilise summaga, mis on eraldatud äh, tsunami katastroofi järel, siis tegelikult sellest, seda abi korralikult ei kasutatud. E sõna on proua St Clairil Euroopa Vaba ja Demokraatlikust, Vabast ja Demokraatlikust fraktsioonist. Madame Sinclair n'est pas là. kas proua Sinclair ei ole siin? sel juhul on sõna proua Jeleval, kes teeb oma algse poliitilise deklaratsiooni, tal on aega kümme minutit Merci, madame la president. Madame la Manon. aitäh, austatud esimees. austatud liikmed, daamid ja härrad minu jaoks on väga suur au, et ma saan täna siin volinikukandidaadina viibida nüüd, kus jõustunud on Lissaboni leping, on Euroopa Liit astunud uude ajajärku. see tähendab äh, seda, et Euroopa institutsioonidel on väga suur võimalus tuua Euroopa Liit tõesti kodanikule lähemale ning samuti tugevdada Euroopa rolli globaalse partnerina. ma olen alati töötanud selle nimel, et tekiks tugev ja ühtne Euroopa, mis esindab väärtuseid, näiteks ähm, väärikust ja solidaarsust ja minu jaoks on privileeg et äh, ma vastutan edaspidi selle eest, kuidas äh, esindada Euroopa solidaarsust ja väärtushinnanguid nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt. kuna mind on Euroopa Parlamenti valitud koguni kaks korda, siis ma tean, kui oluline on äh, komisjoni dialoog parlamendiga. parlament on alati olnud tõhus, toiminud kiiresti ja olnud ka väga toetav mina omalt poolt äh, luban jätkata ja tugevdada seda viljakat koostööd, võttes arvesse ka neid suurepäraseid tulemusi, mida on saavutanud minu eelkäijad Emma Bonino, Paul Nilsson, Louis Michel, Karel de Gucht ja Stavros Tiimas. see äh, ko-, koostöö on kahtlemata väga oluline, sest äh, praegu seisab meie ees koguni kaks väljakutset, üks neist on seo-, üks neist on seotud kliimamuutuse ja teine majanduskriisiga. konfliktid ja looduskatastroofid ei tunne piire praegu elab maailmas umbes nelikümmend kaks miljonit maapagulast ning kliimamuutustega seotud katastroofide arv on viimase kümne aasta jooksul kolmekordistunud. Euroopas toovad looduskatastroofid kaasa lugematul arvul inimtragöödiaid ning maksumaksjale lähevad need igal aastal maksma viisteist miljardit eurot. arengumaades saavad aga kõige rohkem kannatada sageli kõige haavatavamad rühmad, need on naised, lapsed ja vaesed. võttes arvesse seda dramaatilist äh, stsenaariumit, on Euroopa Liidul kindlasti vaja üles ehitada mm, tugev kriisile reageerimise võimekus kuna praegu valitseb majanduskriis, on tarvis olemasolevaid ressursse kõige paremal viisil ära kasutada ning just sellepärast on minu poliitika nurgakiviks koordineerimine. minu tulevases portfellis on kokku pandud tugev rahvusvaheline seisukoht, tugeva hoiaku võtmine ning samuti komisjoni Euroopa Liidu liikmesriikide ressursid ja ekspertteadmised humanitaarabi ja kodanikukaitse valdkondades, nagu on välja toodud ka kahe tuhande kuuenda aasta Barnieri raportis see raport on suurepärane alus selleks, et maksimeerida Euroopa Liidu tõhusust kriisidele reageerimises ning katastroofideks valmisoleku alases tegevuses. me soovime igasugusele kriisile suuta vastata kiiresti ja sobivalt. rahvusvahelisel tasandil kavatsen ma teha koostööd väga paljude partneritega, kelle hulgas on kahtlemata ka ÜRO, eriti ÜRO humanitaaroperatsioonide koordineerimise keskus, Maailma Toiduprogramm, ÜRO pagulaste ülemkomissar, UNICEF ning samuti väga palju regionaalseid organisatsioone ning riike. lugupeetud liikmed Euroopa humanitaarabialane konsensus on võimaldanud Euroopa Liidul välja töötada tugeva ja koordineeritud äh, tegevuse ning mina soovin seda tööd edaspidi ära kasutada ning äh, kahtlemata äh, saadan ma väga tugeva sõnumi nii pealinnadele kui ka kriisipiirkondadele ning teen selleks tõhusat koostööd kõrgetasemelise esindaja Catherine Ashtoniga ning äh, ma soovin nüüd edas-, edasi rääkida oma prioriteetidest. kõigepealt, mis puudutab ähm, rahvusvahelise humanitaarõiguse tugevdamist ja edendamist, siis äh, kõige tähtsam on võidelda brutaalsete ähm, sõjapidamismeetoditega, sellega, et äh, meelega võetakse sihikule tsiviilisikud, mm, sellega, et seksuaalvägivalda kasutatakse relvana ja nii edasi. lisaks on vaja parandada ligipääsu inimestele, kes on hädas. kui me tõesti soovime anda abi, siis äh, peab olema tagatud, et humanitaarabi töötajad, hädaabitöötajad saavad oma tööd teha. ja kolmandaks on äh, hädavajalik, et valitsused tunnistaksid, äh, mm, et aeg-ajalt tekib olukord, kus on vaja anda humanitaarabi, et nende enda riigis on tekkinud selline olukord. siinkohal tahaksin teile meelde tuletada, et hiljuti, hiljuti saadeti humanitaarabitöötajad välja Darfurist ja Sri Lankast ja Eritreast. ma leian ka, et on väga oluline teha väga selget vahet humanitaarrollil, humanitaarabi andmise rollil ja sõjalisel rollil. väga tihti sekkuvad sotsiaalsetesse projektidesse ka sõjaväelased, et nii-öelda võita südameid ja mm, et võita inimesi enda poole. see aga nii-öelda lahjendab sõjaväelaste rolli, aga humanitaarabi andjate rolli ja toob kaasa suurema riski, et humanitaarabi töötajad peavad sõjas osalema. kahe tuhande kaheksandal aastal tapeti töökohuste täitmisel sada kakskümmend kaks humanitaartöötajat, mis tähendab seda, et nende töötajate turvalisust tuleks tõsta. Nende hulgas olid äh, USA äh, Äh, vabandust, äh, hädaabitöötajaid tapeti rohkem, kui samal aastal hukkus ÜRO rahuvalvajaid ja seetõttu tahaksin ma siinkohal avaldada austust neile hädaabitöötajatele, kes on äh, oma tööd tehes pidanud maksma eluga. Afganistan, Gaza, Sri Lanka, Darfur, Somaalia, Tšaad ja Kongo Demokraatlik Vabariik, kusjuures need on vaid mõned näited, on riigid, mis esindavad Ähm, kõige paremini neid probleeme, mida ma olen just praegu kirjeldanud. ja selleks, et neid keerukaid probleeme lahendada, olengi ma ametisse astumas, see on üks minu suuremaid ülesandeid ja loomulikult ootan ma, millised on teie soovitused ja, ja teie ettepanekud. me soovime ka et ähm, inimesed saaksid loota, et nende tulevik tuleb parem kui kõige halvem on juba möödas. see tähendab seda, et me peame tagama sobiva ülemineku abi andmis, abi andmiselt arengule, mis tähendab seda, et äh, inimestel tekib tõeline lootus. üks minu töö tõelisi prioriteete ongi sidusa ja koordineeritud Euroopa Liidu lähenemisviisi leidmine ning ähm, siin teen ma kindlasti tihedat äh, koostööd baroness Ashtoni ja volinik Piibalksiga lugupeetud parlamentäärid. austatud parlamendisaadikud, mis puudutab kodanikukaitset, siis minu arvates Euroopa mõõde toob siin tõelise lisandväärtuse. oluliseks on siin parem ettevalmistus ning parem koordineerimine. iga liikmesriik vastutab oma tsiviil, kodanikukaitse eest, aga kui meil on teavet selle kohta, kui palju telke, kui palju haiglaid ja muud sellist on igal liikmesriigil, kui meil on infot selle kohta, kus kõik see on vajalik, siis võime me palju tõhusamalt äh, töötada ning üksteist palju paremalt aidata. see on minu jaoks uue solidaarsuse klausli mõte. minu jaoks peegeldab see tõelist euro-, Euroopa vaimu. seetõttu kavatsen ma tihedalt koos töötada koos volinikukandidaat Malmströmiga ning uuendada Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi, kaasata sellesse ka kõik asjaosalised. meil on äh, operatsioonikeskus, mis on suuteline kooskõlastama abi kriisihetkedel selleks, et aidata Euroopa kodanikke ning inimesi, kes asuvad ka väljaspool Euroopat. see toob kaasa kõikehõlmava lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki äh, etappe ennetamisest kuni taastustöödeni ning äh, lõpuks pärast äh, laiahaardelisi konsultatsioone tulen ma tõenäoliselt teie juurde ettepanekuga luua vabatahtlik Euroopa korpus vastavalt Lisba-, Lissaboni lepingu sätetele. ma soovin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on alati olnud väga koostöövalmis kui me oleme rääkinud sellest, kuidas üles ehitada tugevat Euroopa katastroofidele reageerimise võimekust. Te olete korduvalt rõhutanud, kui tähtis on, et humanitaarabi andmiseks leitaks sobiv eelarve, sealhulgas selleks, et olla valmis katastroofideks ning te olete kutsunud komisjoni üles äh, looma tugevamaid struktuure ning tugevdama võimekust kodanikukaitse valdkonnas. minu poliitilised prioriteedid on kujundatud selliselt, et ma saaksin neid nõudmisi täita ning äh, ma pean tänast kuulamisest esimeseks sammuks äh, viljakas koostöös. ma jään ootama meie edasist koostööd ja jään ootama ka koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega, et me saaksime ühiselt tagada, et see uus portfell tooks endaga kaasa olukorra tõelise paranemise. abi, mida me anname, ei ole ju ainult materiaalne. see abi peab andma inimestele tõelist lootust. lootust, et tulevik tuleb parem, turvalisem. suur tänu teile tähelepanu eest! Nous allons maintenant avoir une... Nüüd on meil viieminutiline Catch the Eye sessioon, mis puudutab humanitaardefitsiiti, erinevate ressursside koordineerimine komisjonis ning äh, kriisiabi, rehabiliteerimise ning arenguabi koordineerimine. härra Guerrero'l on sõna. austatud esimees tahtsin, äh, et kandidaat rääkiks enam sellest, kuidas ta näeb ette rehabilitatsiooniprogrammi, mis äh, tagab ülemineku. küsimuse aeg on läbi. mina tahaksin küsida teilt, kuidas te näete koostööd erinevate regionaalsete organ-, organisatsioonidega ja ÜRO-ga, kui meil on tegemist katastroofiolukorraga. milline oleks teie roll looduskatastroofide puhul? sõna on härra Svenssonil. suur tänu on olemas gruppe, näiteks äh, roomid äh, ja põgenikud, keda tihtipeale peetakse illegaalideks ja kes vajavad humanitaarabi. me räägime humanitaarabist tavaliselt väljaspool Euroopa Liidu piire. kuidas teie arvate, et, et on võimalik koordineerida seda tegevust? sõna on härra Lambersdorfil. Ähm, suur tänu äh, kui äh, meie äh, esindajad, äh, kuna mina esindan töörühma, mis teeb äh, koostööd ÜRO-ga, kuidas te näete seda, kui meie koostööd teiega aidata, kuidas me saame aidata lap-, lapsi konfliktisoonides? sõna on härra Fisa Saialal. viimane küsimus. suur tänu. mina tahaksin teada, millist erinevust te näete rahvusvahelise koostöö osas äh, arengu ja arenguabi osas, mis puudutab härra Pielplaksi portfelli. Teil on sõna, proua Jeleva, kolmeks minutiks. Thank you very much. So I would like to start suur tänu, ma tahaksin alustada öeldes, et äh, humanitaarpuudujääk on tõepoolest väga oluline teema, mida ma tahaksin ette võtta oma uue portfelli raames ma ei eh, näe portfelli ja jaotumises niivõrd suurt probleemi, vaadates arenguabi ja humanitaarabi. Eh, nüüd, kui on no, kaks portfelli, siis varem oli meil ka väga häid näiteid ja eh, tööpraktikat, kui meil on tegemist äh, mitte AKV riikidega, kus äh, need kaks portfelli eraldati. nii et äh, väga konkreetselt vastates teie küsimustele, mis mulle on esitatud, siis mis puudutab rehabilitatsiooniprogrammi, siis nagu te ilmselt teate, siis portfellis on ka vastava äh, raamprogrammi äh, eelarve, see on kolmas sammas ja äh, preventsioonitegevus ning meie tahaksime parendada seost hädaabi, rehabilitatsiooni ja arenguabi osas. loomulikult me peaksime olema teadlikud erinevatest, erinevatest poliitikast, kui me räägime arenguabist ja humanitaarabist, sest äh, humanitaarabi on mõeldud inimeste elude päästmiseks ja see on väga oluline, mis puudutab arengupoliitikat, siis seal on tege-, kaasatud ka rehabilitatsiooni teema ning siin meil on vaja ka antud riigi ametivõimude koostööd ning äh, loomulikult ma tahaksin vägagi laiendada äh, koostööd vastavate riikidega ja nende riikide võimudega, kuid kuid põhiliselt on see muidugi minu kolleegi härra Piebalgsi ülesanne. mis puudutab äh, siis ÜRO koostööd, siis äh, ma näen Äh, näen siin äh, võimalust rahvusvahelise koostöö osas, sest äh, laiendatud koostöö täpsemalt ÜRO-ga on seotud erinevate rahvusvaheliste ÜRO organisatsioonidega, kes töötavad humanitaarabi osas just erinevates piirkondades. see puudutab ka põgenikke ning sisepagulasi proua Jajelev, aga teie peate järgima oma kõneaega. nüüd alustame esimese küsimuste-vastuste raundiga, tuletan teile meelde, kuidas see toimib, küsimus nelikümmend viis sekundit, vastus üks minut kolmkümmend ning äh, sellele järgneb veel üks follow-up küsimus kolmkümmend sekundit kolmekümne sekundilise vastusega, ma eksisin, vastus on üks minut nelikümmend viis. see kõik on väga täpselt ära jaotatud, nii et härra Mitchell alustab. Eh, um, eh, tegemist ei ole alati ainult raha teemaga. väga palju sellest tööst on seotud planeerimisega, ettevalmistamisega, tagamaks te olete eh, proaktiivselt ning suudate eeldada, kus kohas on abi vaja ning äh, kuidas teie töötate selle plaani kallal, milline on teie proaktiivne töö ja kuidas te tahaksite teha koostööd meie kui parlamendiga, tagamaks, et te lihtsalt ei oota ja reageeri, vaid tegutsete proaktiivselt selleks, et vältida kliima- ja arengukatastroofe? proua Jeleva, teil on sõna. I would be very concrete in telling you that uh, um, ma vastan väga konkreetselt ma olen kahtlemata väga avatud äh, dialoogile parlamendiga ja ma olen teiega täiesti nõus selles, et me peame käituma proaktiivselt, mitte lihtsalt jääma ootama, et äh, tulebki mõni kriis. kriis ja meie vahetu reageerimise võimekus kriisiolukorras mm, põhineb ikkagi äh, vajaduste analüüsil ning nüüd, kus meil on olemas nii kodanikukaitse kui humanitaarabi ja see on kokku pandud ühte portfelli, on kindlasti võimalik kohapealset abi paremini äh, koordineerida, sest äh, sündmuskohal saavad olla eksperdid, me saame tagada, et ähm, situatsioonide jaoks koostatakse üks äh, vajaduste analüüs ja ma tõesti arvan, et küsimus ei ole ennekõike rahas, vaid selles, kuidas tõhustada reaalset koostööd kõigil tasanditel. meil on vaja aega ka follow-up küsimuse jaoks. kas ma mõistan voliniku kandidaati õigesti, te ütlete, et me peaksime välja kujundama proaktiivsed plaanid mitte lihtsalt jääma ootama, ähm, kuidas sekkuda, kui kriis toimub. jah. hea oleks, kui me saaksime välja töötada tegevusstsenaariumid, mitte ähm, jääda lihtsalt ootama, mida nüüd äh, toimunud kriisis teha selleks on aga vaja väga professionaalseid talitusi, mis komisjonil on ka olemas EKO ehm, peadirektoraat saab teha nüüd paremat koostööd ja ehm, näiteks ka hinnata juba ununenud kriise uuesti ja see annab meile võimaluse teha paremaid plaane tulevikuks ja ehm, edendada paremat, paremat koostööd ja kasutada paremini ära ressursse, mis on meie käsutuses. nii et ma arvan, et me peaksime tegema, mis võimalik, et ähm, nii-öelda kokku sulatada tehnilised võimalused ja ressursid erinevates situatsioonides, kuid lisaks sellele tuleb siis ka kindlasti arendada stsenaariumeid äh, tulevasteks kriisideks, näiteks nendeks, mis seostuvad kliimamuutusega. Cashman, vous avez la parole. Thank you, madam president, madam Gileva um, you know... proua Jeleva, nagu te teate, on ähm, erinevaid kuulujutte ja ne-, neile tekivad äh, vastuseks tavaliselt uued kuulujutud. mina siin tegelen ainult faktidega. ma ei taha küsida lisaküsimust, kuid ma tahan küsida teie huvide deklaratsiooni kohta ja ka käitumiskoodeksi kohta, millele te olete alla kirjutanud. kas äh, te olete esitanud midagi sellist, millest te tahaksite praegu rääkida pikemalt ja kas teil on äh, minevikus olnud mingisuguseid selliseid huve, millest te praegu pole rääkinud? Äh, suur tänu teile, härra Cashman, selle küsimuse eest. lubage kohe öelda et üldiselt ei kommenteeri ma kunagi neid kulujutte, mida ajakirjandusest lugeda võib. kindlasti mitte neid, mis puudutavad minu eraelu. me oleme siin ikkagi selleks, et rääkida väga tähtsast küsimusest, selleks on humanitaarabi ja kriisiohje ja see, kuidas me saame valmistuda äh, paremini tulevikus toimuvateks kriisideks. ja kuidas me saame aidata inimesi, kuidas me saame aidata neid kriiside toimumise kohas, kuidas me saame leevendada nende piina ja kannatusi. aga kuna ma viibin täna siin ja mul ei ole tõesti midagi varjata, kuigi siin esitati küsimus, millele, vabandust, kuigi siin, siin ei ole esitatud küsimusi, millele ma ei äh, saaks vastata, siis alates kahe tuhande seitsmendast aastast olen ma deklareerinud absoluutselt äh, kõik, mida ma olen kohustatud deklareerima. ja lubage mul öelda lihtsalt äh, üks lause. Äh, kuulujutud ja süüdistused minu abikaasa või ka minu enda vastu on täiesti alusetud. ja nüüd me võiksime keskenduda selle kuulamise teemale lisaküsimus? La parole est à monsieur Görens. sõna on härra Görensil. Merci, madame la president Ma aitäh, austatud esimees, minu küsimus puudutab Euroopa Liidu reaktsiooni suutlikkust olukordade puhul, mille puhul on vaja teie talituse sekkumist. kuna üldiselt see suutlikkus põhineb liikmesriikide suutlikkusel, sest Euroopa Liidul endal seda ei ole, siis mu küsimus on järgmine. kas need äh, konflikti või äh, looduskatastroofidele reageerimise võimed on piisavad? kuidas kavatsete te toimida selles valdkonnas olevate puuduste osas? proua Jeleval on sõna. Esitsa in no cases in kindlasti ei piisa sellest. praegu elame me väga raskel ajastul, seda mitte ainult kriiside tähenduses, mitte ainult majandus- ja finantskriisi tähenduses, vaid ka selles tähenduses, et kliimamuutus on tõsine probleem ja seda tuleb tõsiselt käsitleda Äh, kliimamuutused põhjustavad mitmeid looduskatastroofe ja ma tahaksin teile öelda, et nüüd, kus kodanikukaitse ja humanitaarabi on esimest korda kokku pandud ühte portfelli, siis võin ma teile kinnitada, et teen kõik, mis võimalik, et meie reageerimisvõimekus paraneks, kuid mitte ainult see et paraneks ka valmisolek ja väljaõpe ja tegevusplaanid üldiselt. kõik need võimekused, mida selle portfelli raames tuleb käsitleda, toovad kaasa ka selle, et liikmesriigidki peaksid paremini valmistuma et nad ise oleksid paremini kriisiks valmis ja et nad suudaksid Euroopa tasandil kriisiohjesse panustada, et me saaksime ühiselt vähendada katastroofide toimumise riski. me peaksime kasutama kõiki meetodeid ja vahendeid, mis on meie käsutuses, et tõhustada eelnimetatud võimekust ja olla paremini valmis. Question from Mr Göran. kas härra Göransil on lisaküsimus? minu lisaküsimus puudutab äh, kulude jaotamist liikmesriikide vahel. kas te kavatsete paluda liikmesriikidel panustada mingis kindlas ulatuses selleks, et äh, nende rahalised panused oleksid enam-vähem võrdsed? kas te kavatsete paika panna mingi protsendi SKP-st selleks, et äh, kindlaks määrata, mil määral liikmesriigid peavad panustama kriisiohjesse? proua Jeleva Response to disaster. katastroofile reageerimine. on kriisiolukorras ikkagi esmajärjekorras riigi ülesanne. kuid me peame silmas pidama ka Stockholmi programmi nõudmisi. see tähendab seda, et Euroopa tasand peab olema paremini valmis kriisideks, peab olema paremini valmis reageerima, kui midagi juhtub ja paremini valmis üles näitama solidaarsust. kõnelejad katkestatakse. The... vabandust, aga te peate ajast kinni pidama. sõna on proua Sargentinil. aitäh, proua esinaine proua Jeleva, te ise ütlesite, et te olete nüüd äh, avaliku elu tegelane, kuid avaliku elu tegelastel ei ole mingisugust eraelu rahalises plaanis. ka nende abikaasadel ei ole. neli kolleegi on esitanud küsimuse. ma küsin siis uuesti, miks ei märkinud te Global Consulti küsimust kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande üheksanda aasta huvide deklaratsioonis, kui Bulgaaria kui Bulgaaria äriregister näitas, et teile kuuluvad selles ettevõttes osakud? Uh, aitäh teile, et seda küsimust kordasite, ma võin veel kord öelda, et ma olen deklareerinud kõik, mida seadus kohustab mind deklareerima. Te võite küsida kinnitust erinevatelt, erinevatelt eh, finantsinstitutsioonidelt Bulgaarias, see tõesti on nii ma võin teile ka näidata kausta, mille olen ette valmistanud, mis sisaldab ametlikke dokumente nii bulgaaria kui inglise keeles. ja kausta valmistasime ette loomulikult sellepärast, et ma ootasin seda küsimust, kuid ma leian, et mind eh,, kuid ma leian, et ennekõike on kogu selle olukorra see olukord on tekkinud minu Bulgaaria kolleegi kirja tõttu, mis on saadetud institutsioonidele. ma kinnitan teile veel kord, et Bulgaarias on samuti institutsioonid, sealhulgas finantsinstitutsioonid, mis on kontrollinud kõiki neid küsimusi, millest me praegu räägime. minu finantshuvide deklaratsioonis on kõik märgitud. minu huvide võimalikku konflikti on äh, kontrollitud, seda on kontrollinud Bulgaaria parlament, kus on samuti olemas vastav erialakomisjon kes on jõudnud järeldusele ja teinud otsuse, et kõik on korras. kõik vastab Bulgaaria seadusele viimase kui täheni. seetõttu suur aitäh teile selle küsimuse eest, kui soovite, vaadake seda kausta, kus asuvad nimetatud dokumendid. mul ei ole tõesti midagi varjata. ja see ettevõte, millest te räägite, Global Consult ei töötanud nendel aastatel, ta ei teinud midagi, ja seda te võite samuti paberitest vaadata, finantsinstitutsioonid kinnitavad seda, aitäh. kas teil on lisaküsimus? jah, kui te seda küsimust ootasite, siis oleks komisjon rohkem äh, veendunud teie, ähm, teie õiguses, kui te oleksite kümne minuti jooksul ka sellest rääkinud. kas te müüsite selle ettevõtte maha, kui jah, siis kui palju raha te saite ja äh, kui saite, siis miks see finantshuvide deklaratsioonis kirjas ei ole? proua Jeleva. It is uh, the company is ettevõte on deklaratsioonis kirjas kuid ähm, ta ei teinud kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal midagi. sellel ettevõttel puudus käive, te võite seda ise vaadata. muidugi on tegemist tähtsa küsimusega, aga just sellepärast ma tahaksingi nüüd minna üle bulgaaria keelele. Finished for this time, we have to wait. nüüd on meil aeg otsas okei okay,, when th-, then we take extra time so that she can tell it in her. hea küll, võtame siis lisaaega, et ta saaks seda oma keeles vastata. So, I can answer the question? Okay. Uh, бих искала да отговоря uh, на въпрос, uh, понеже вие го задавате. tahaksin vastata selle küsimusele, sellepärast et te esitasite selle mulle juba kaks korda tegemist on alusetute süüdistustega ning mis pärinevad minu kolleegilt Antonio Pallabealt, kes on eurosaadik. ta saatis kirja Euroopa Komisjonile. tahaksin teile tõestada ning teile näidata kõiki ametlikke dokumente, mis puudutavad seda küsimust. kui te soovite, siis võin ma neid teile anda. ning seda ilma siin rohkem aega raiskamata ning ilma rohkem detailidele aega kulutamata, mis raiskavad meie kallist aega siin. minu riigis on institutsioonid, mis viivad läbi finantsauditit ning iga sorti, igat sorti finantskontrolle selleks, et tagada täielik läbipaistvus nii et äh, kui te tahate, siis me võime jätkata siin seda debatti, mis äh, puudutab minu rahalisi vahendeid. kinnitan teile, et mul ei ole teile midagi muud näidata kui need ametlikud dokumendid, mis on väljastatud äh, Bulgaaria ametivõimude poolt kõik, kes soovivad täpsemaid detaile, võivad tulla mult neid dokumente küsima, kõik, kes tahavad rohkem äh, teavet, võivad tulla Bulgaariasse, selleks, et näha seda linna, kus ma töötan ja kus ma elan, selleks, et äh, tutvuda ametivõimudega, isegi minu abikaasaga, kui tahate, ning niiviisi võite siis näha, et ei ole mitte midagi ebaseaduslikku minu rahalistes vahendites ja ma ei peida mitte midagi ma arvan, et me peaksime nüüd keskenduma humanitaarabile, sest on palju inimesi, kes kannatavad ning kelle elu on ohus kogu maailmas. samas aga meie siin oleme ohtu pannud oma aja alusetute süüdistustega tahaksin veel kord üle korrata, et minu tegevuses ega ka minu abikaasa tegevuses ei ole midagi seadusevastast ning ei ole avatud kohtulikku uuringut ei minu ega minu abikaasa vastu. ma ei tea, mis põhjustel te mulle kõik need küsimused olete esitanud, aga palun veel kord, kolleegid, jät-, pidada meeles, et see ei ole meie debati keskteemaks täna, aitäh! nüüd äh, pöördume tagasi küsimuste-vastuste juurde ning sõna on härra Sara Teilil. Uh... suur tänu esimese äh, sõnavõtu ajal ma mainisin äh, toidukriisi probleemi ning ma paluksin siis voliniku kandidaatil kirjeldada, milline on tema strateegia toidukriisi puhul ja milline on eelis, kas kaubanduse liberaliseerimine või uus poliitika äh, toiduabi pakkumisel humanitaarkriisi puhul või mingi muu? proua Jelena. suur tänu selle küsimuse eest ja rahvusvahelisel tasandil te teate kindlasti äh, hästi, et äh, me järgime toidukonventsiooni reformi, oleme selles valdkonnas väga aktiivsed ning äh, võin kinnitada, et ma omalt poolt tahan aktiivselt selles debatis osaleda mis puudutab äh, siis operatiivtasandit, siis me oleme väga tihedalt seotud äh, sellega, et me kasutame uusi meetodeid ning ka uusi äh, võimalusi selleks, et tegutseda tõhusamalt ja ühtsemalt kohalikes piirkondades. näitena ma tahaksin mainida mõnda. näiteks me püüame olla innovatiivsed ja Äh, saavutada uusi, äh, leiutada uusi võimalusi, uusi vahendeid, mitte ainult siis äh, ei paku toitu, vaid ka sularaha toidu eest äh, sellises olu-, olukordades, kus me peame, et soovime toetada ka kohalikku äh, äh, turgu, kohalikku äh, kaubitsejaid. üldiselt ma usun, et me võiksime olla märksagi äh, innovatiivsemad ja ning äh, peaksime püüdma kasutada palju mitmekesisemaid meetodeid toiduabi äh, raamistikus, äh, püüdes vältida toidukriisi. lisaküsimus uh,? lisaküsimus? Question regarding well, the procedure. Was, uh, no. A follow-up answer okay. was it? Follow-up question. Sorry. lisaküsimus? järel lisaküsimust ei ole ja proua Sigmar, palun. Jeleva. Yeah. Uh, no, überschwemmung... point, point, point, I wanted to make a point of order. kodukord. meil on tegemist äh, debatiga, kus äh, ma usun, et me peaksime saavutama parema läbipaistvuse äh, parlamendi liikme nime, proua Barbanova nime mainiti kui inimese nime, kes algatas äh, süüdistused proua Jeleva vastu ja on äh, süüdistatud proua Jelevat ebaaususes. ma usun, et oleks nüüd äh, kohane, kui siis proua Barbanova, Euroopa Parlamendi liikme, võiks omakorda sellele vastata. And... väga hea äh, mõte ja äh, Äh, ja and-, äh, ja eesistujana ma annan teile nüüd sõna omapoolseks avalduseks. Thank you, madam chair. Do I have the floor? Yeah, okay. Madam chair. suur tänu Äh, ja kuna minu nime mainiti, et mina olin see, kes edastas komisjonile informatsiooni, siis äh, tahaksin öelda, tegemist oli teatisega, mida mul paluti edasta informatsiooni edastamise jaoks ja mida proua Jelova ütles, on kahjuks äh, vale, sest kui me vaatame ametlikku dokumendi, mida tema on esitanud komisjonile ja parlamendile, siis seal on öeldud ja see on tema omas äh, eluloos kirjas, et tal on olnud tegevused nendes firmas äh, aastal kaks tuhat üks, aastal kaks tuhat kolm ja kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat seitse. ja see ei ole äh, vastuses tõega, sest neljateistkümnest juunist kaks tuhat kuus kuni üheksanda aprillini kaks tuhat üheksa oli ta selle firma juhatuses. Bulgaaria seadusandlus ütleb, et sellisel juhul on tegemist reeglitele mittevastavusega ja parlamendiliige või Euroopa Parlamendi liige ei saa äh, oma positsioonile, positsiooni vastu võtta. ettevõte on müüdud aga seda tegelikult ei ole müüdud, vaid ümber nimetatud ja kuuekümne protsendi äh, ettevõtte omanik on Proeleva. siin on tegemist ametlike andmetega, mida me oleme saanud äh, ja meie jurist on neid analüüsinud, me nägime ka, äh, ka seda, et Financial Times on neid andmeid analüüsinud ja esitanud seda avalikkuses, nii et siin ei ole tegemist minuga ja ma ei usu, et mina olen midagi valesti teinud. mina olen edastanud informatsiooni komisjonile selleks, et vältida vigade tekkimist tulevikus. suur tänu! suur tänu, proua Baranova! Äh, ja proua Jeleva, teil on võimalus vastata sel väga olulisele teadaandele, sest kui mina olen asjast õigesti aru saanud, siis me räägime äh, kuulujuttudest, vaid me räägime ametlikust dokumendist, mis ütleb seda, et äh, deklaratsioon, mida on esitanud voliniku kandidaat, ei vasta Bulgaaria seadusandlusele. nii et proua Jeleva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 придържаме към документите. И документите са такива, че ако аз бях направила нещо нередно, то тогава в България властите щяха отдавна да са намерили това. kõik vajalikud dokumendid on siin ja kui oleks olnud mõni rikkumine, siis oleksid Bulgaaria ametivõimud, võimud selle tuvastanud ning selle ka avalikustanud ning äh, ma kinnitan teile, et äh, juriidiline süsteem minu riigis toimib, kõik institutsioonid kontrollivad ning on kontrollinud nende dokumentide õigsust. tahaksin siin mainida ka ühte parlamendikomisjoni Bulgaaria parlamendis minu arvates oleme me täna siia kogunenud selleks, et ma võiksin teile rääkida oma pädevusest humanitaarabi vallas. aga ma kordan jällegi üle, Bulgaaria parlamendi komisjon kinnitas, et äh, huvide konflikti ei ole. aitäh suur aitäh ka komisjoni talituste eest, et nad on äh, meile edastanud proua Jeleva äh, finantshuvide kohta tõesti nimetatud kausta, nii et me saame seda siis hakata uurima. kodukorda puudutav küsimus. audiitori üle äh,, kohus on olla valvekoer, kuid mitte verekoer. et võib-olla võiksime nüüd seda ka arvesse võtta. proua Jeleva tegi omapoolse avalduse. vaatame nüüd, kas ta vastab ähm, humanitaarabi küsimustega tegeleva voliniku äh, profiilile, kui äh, ta on juba öelnud, et süüdistused on ebatäpsed, siis me võime nendest edasi rääkida näiteks soovituskirjas ma leian, et praegu selline menetlus, mida me siin läbi viime, on väär ja ma leian ka, et dokumentide laialisaatmine keset, ähm, keset uurimust, uurimist ei ole õige. kui vastab tõele, mis volinikukandidaat rääkis, siis me võime seda uurida hiljem, me ei pea sellega tegelema praegu, aitäh!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 veel üks protseduuriline märkus ja palun. jah, on küll. Äh, see on seotud kodukorraga. dokumente jaotatakse praegu siin laiali. Need on saksa ja bulgaaria keeles, aga need ei ole, äh, need ei ole tõlgitud teistesse keeltesse. seega neid saavad lugeda ainult teatud inimesed, kes oskavad neid keeli. see ei ole õiglane ülejäänute suhtes, niimoodi ei saa sest äh, niimoodi hakatakse ju mõjutama inimeste suhtumist. niimoodi ei saa teha Je vais donner raison à cette demande et je demande à see märkus oli õigustatud ning ma palun, et laiali jaotatud dokumendid korjataks äh, tagasi. sõna on proua Simmeril ning me tuleme oma küsimuste-vastuste juurde tagasi, teil on nelikümmend viis sekundit aega. lugupeetud proua esinaine aitäh! mul oli tegelikult terve hulk küsimusi, mis olid kõik väga tehnilist laadi ja mis puudutasid seda, kuidas proua oma mandaadi ajal tööle hakkab. kuid ma tahaksin nüüd öelda, et mina ei saa lahus hoida läbipaistvust meie komisjoni ees ja teisest küljest seda, kas me peame volinikukandidaati sobivaks oma ametikohal või mitte, ma ei saa neid kahte asja lahutada. seetõttu ma võtan oma küsimused tagasi ja teen ettepaneku, et kõigepealt me teeme ikkagi selgeks need süüdistused, mida siin esitatakse. ma leian, et see on ka proua Jeleva enda huvides, ma leian, et kuulamine tuleks tegelikult edasi lükata, kuni meil tekib selline õhkkond, kus on seda võimalik üldse pidada. Bon, euh, il me semble que nous rêv- mulle tundub, et me pöördume alati ja jälle sellesama küsimuse juurde tagasi ja võib-olla peaksime seda nüüd lahendama koordinaatorite hulgas. me tegeleme tehniliste küsimustega. sest äh, me peaksime siin tegelema tehniliste küsimustega, sest proua Simmeri küsimus oli tehniline uh,. Äh, jaa proua Sinclair on kohale jõudnud. ma ikkagi tahaksin öelda, jätkab proua Zimmer, et me saaksime töötada sellises õhkkonnas, kus, kus proua Jeleval üldse on võimalik äh, vastata tehnilist laadi küsimustele. kuidas ta kavatseb toime tulla, kuidas ta kavatseb toime tulla sellega, et kliimamuutus toob kaasa järjest rohkem looduskatastroofe, kas ähm, ennetustöö või vähemalt tagajärgede kahandamine on midagi sellist, mis on seotud volinikukandidaadi mandaadiga ja kas te soovite, proua Elev, et selleks loodaks eraldi, eraldi instrument? proua Elev. suur aitäh teile, proua Zimmer, nende küsimuste eest ja suur aitäh ka koostöö eest Sotsiaalasjade Komisjoni liikmetele, ma mäletan, et see koostöö oli hea ka siis, kui mina veel selles kojas töötasin ning need tehnilist laadi küsimused on tõesti olulised. enne te oma avasõnas ka ütlesite, õigemini andsite mõista, et Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Keskpank äh, peaksid nendes küsimustes tegema tõhusamat koostööd. ja siis on meil võib-olla võimalik, võimalik leida sobivaid lahendusi kliimamuutustega tegelemiseks. kahtlemata on praegu meie töö väga raske. me võime olemasolevaid instrumente muuta, see ongi üks meie ülesandeid ja ma jään ootama Euroopa Parlamendi panust, mida me kindlasti võime ära kasutada, uurides erinevaid uusi võimalusi nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu institutsiooni tasandil, näiteks Euroopa Investeerimispanga tasandil. niimoodi on meil võimal-, võib-olla võimalik otse rahastada humanitaarabi andmist. kuid praegu on selline võimalus ähm, olemas ainult äh, teoreetiliselt me peaksime kindlasti olema valmis kaaluma ka teisi võimalusi, näiteks äh, õiguslike aluste muutmist, nii et töö saaks toimuda kiiremini. kas proua Nicole Sinclair on saabunud? ei. seega on sõna assotsieerunud komisjonil, keskkonnakomisjonil, keda esindab härra Skilakakis. Here, here, here Uh, natural disasters have been escalated looduskatastroofide arv on viimaste aastate jooksul äh, tõesti tõusnud ja see on seotud kliimamuutusega. on sellised valdkonnas, vaatame näiteks äh, metsatuulekohad Lõuna-Euroopas, äh, meie piirkonnas, kus äh, olukord läheb pidevalt halvemaks, ilmselt jällegi seotud kliimamuutusega. mida te kavatsete teha selleks, et tsiviilkaitsemehhanismid Euroopas oleksid tõhusad, tõhusad, eriti võtta arvesse, et üheaegselt toimuvad erinevad katastroofid, nagu meil on olnud igal suvel? Madame Cheleva, vous avez la parole suur tänu, ma äh, leian tõesti, et see on oluline punkt, mul on meeles metsatulekahjud nii oma kodumaal kui ka naaberriigis Kreekas. me peaksime olema teadlikud ka sellest, et äh, tihtipeale meil äh, seisab, seisavadki sellised olukorrad ees ning ma tahaksin teile kinnitada, et äh, et äh, vastavalt meie programmile meil on olemas erinevaid asju, mida me saame teha selleks, et oma suutlikkust parandada. tahaksime olla tõhusamad ning tegutseda solidaarsusprintsiipi silmas pidades. ma tahaksin äh, öelda ka teile ka seda, et praegu on tegemist piloot, pilootprojektiga, mis on meie käsutuses ning äh, Äh, me nüüd hakkame täpsemalt uurima nende kahe lennuki kasutamist, mida me saame kasutada metsatulekahjude jaoks, kuid äh, piloot, lisaks pilootprojektile me peaksime andma rohkem võimalusi ka liikmesriikidele selleks, et äh, teoste kaardistamist ning analüütilist tööd. siis meil on võimalik saavutada selge ülevaade, millised on vahendid ja millised varad, mis on meie käsutuses kui me peame võitlema metsakutulekahjude vastu. üldises mõttes me peaksime tugevdama koostööd liikmesriikide vahel, kuid samas ka liikmesriikide ja komisjoni vahel. kui mind, äh, kui ma saan parlamendi heakskiidu ja asun tööle, siis ma olen valmis äh, minema edasi selles valdkonnas. kõneled katkestatakse. ja äh, lisaküsimus, palun ja üks sõna. eelmine volinik ütles, et see pilootprojekt äh, pakub kiirreageerimisvõimalust, mis vastasel juhul ei oleks võimalik. nii et kas teie oma tegevuses, äh, oma ülevaatamisprogrammis, kas te lihtsalt laiendate seda või lihtsalt vaatate seda, selle üle? Um, äh, ootame siis meie uurimistulemused ära ja peale seda äh, Äh, ma oleksin valmis ütlema, et ma usaldan nii seda komisjoni kui ka teise komisjoni, äh, ka keskkonnakomisjoni, et äh, nad esitavad selge nägemuse selles osas, kas meil on vaja seda tegemist üle vaadata, kuid ka Stockholmi programm ja mõned, mitmed muud parlamendi meetmed on väga selged. kõneled katkestatakse suur tänu, alustame nüüd teise küsimuste ringiga ja äh, härra äh, Kasmerek, esimene küsimus. Thank you very much. Pani komissar. suur aitäh, lugupeetud volinikukandidaat. kahe tuhande seitsmendal aastal leppisid nõukogu komisjon ja parlament kokku Euroopa humanitaarabialases konsensuses ja selle alusel tehti tegevuskava. Teie rääkisite oma prioriteetidest, kas, kuid kas on ka mingeid ähm, tegevuskavaga seotud prioriteete, mis on eriti tähtsad humanitaarabi andmise seisukohast? jah. esimene samm on kindlasti tegevuskava läbivaatamine ja see läheb väga hästi, praegu on kokku lepitud neljakümne, vabandust, on rakendatud neljakümmend kahte meedet või kui veel ei ole, siis varsti rakendatakse. ja ma leian, et minu poolt oleks selge sõnum selline, et konsensus on väga hea viitedokument, poliitilises plaanis on see väga hästi ette valmistatud, kõik Euroopa institutsioonid suutsid selles kokku leppida, kuid kahtlemata saab isegi seda parandada. võib-olla tuleks tugevamini rõhutada vajadust austada rahvusvahelist humanitaarõigust, samuti rääkida tsiviil- ja militaarsuhetest ning päris paljudest muudest aspektidest. ja selle komisjoni ning samuti Euroopa Parlamendi abil on meil kindlasti võimalik saavutada edu paljudes valdkondades. kas on lisaküsimus? ei ole? siis edasi härra Berman, palun. suur aitäh! mulle küll ei meeldinud need vastused, mida te ütlesite läbipaistvuse küsimuste peale, sest voliniku tegevus peab olema läbipaistev. Lähen siiski tehniliste küsimuste juurde kuidas te suhtute Euroopa Liidu rolli humanitaarkriisi olukorras? proua Jeleva, teil on sõna vastuseks. vabandust, aga ma ei kuulnud viimast lauset, kas te saate kuula-, korrata? kuidas te suhtute Euroopa Liidu rolli Aadeni, Aadeni äh, äh, lahe osas toimuvasse humanitaarkriisi, milline on Euroopa Liidu roll? Mm, see peab kahtlemata olema lähene, vajadustepõhine lähenemine ja sündmuskohal on äh, praegu väga professionaalsed eksperdid. kui parlament mind ametisse kinnitada laseb, siis tahaksin ma ise seda situatsiooni vaatlema minna ja vaadelda ka paljusid teisi olukordi koha peal. ma olen valmis äh, neid kohti külastama ja vaatama, mis seal toimub. kas on lisaküsimus? In a country like Somalia Somaalia taolises riigis on väga raske äh, jääda neutraalseks ja erapooletuks äh, ka humanitaarabitöötajal, midagi pole parata, kuidas te kavatsete seda teha? paljudes riikides on väga raske jääda erapooletuks ja sõltumatuks. kuid sellised on humanitaarabi andmise põhimõtted Neid rõhutatakse kui humanitaarabi andmise Euroopa konsensuses ning humanitaarabi andjate kogukond kiidab need põhimõtted heaks. seetõttu toetan neid ka mina ning Somaalia taolises riigis ja paljudes teistes taolistes riikides püüan ma lihtsalt äh, teha kõike, mida ma suudan, veenmaks äh, kohalikke äh, võimuasutusi, et on tarvis lubada hädaabitöötajad sündmuskohtadesse ja et nad peavad saama töötada sõltumatult sõna on härra Göransil. aitäh, esimees. Euroopa Liit on suurim humanitaarabi andja maailmas, seetõttu on tal suur autoriteet, aga ka suured vastutused, eelkõige just ÜRO-s. tahaksin, et äh, proua Jeeleva selgitaks, kas ta kavatseb anda uut hoogu ÜRO süsteemi reformimisele ning kas ta arvab ka, et praegune humani-, rahvusvaheline humanitaarõigus on veel väljakutsetele kohane? proua Jeeleval on sõna. Thank you um.... aitäh. kõik Äh, need rahvusvahelised organisatsioonid, mis kuuluvad ÜRO egiidi alla, on väga tähtsaks osaks meie võrgustikust, kui me anname humanitaarabi kriisikolletes. muidugi on ka palju vabaühendusi, on rahvusvaheline Punane Rist, äh, Punase Risti organisatsioon ja on teised. ÜRO reform on kahtlemata väga oluline, ma olen teiega täiesti nõus ja ma ei hakkagi, ma ei hakka hakkagi siin praegu mingit ettepanekut välja töötama või esitama, sest ÜRO-ga saabki olla ainult hea dialoog, nendega peabki olema hea koostöö ja seda koostööd tuleb koordineerida. ainult nii saab hästi toimida meie töö. meie vaatame, kuidas nad oma reformi läbi viime, viivad ja aitame neid, kui vaja. kuid teisest küljest on meil nüüd ka võimalik minu portfelli raames äh, teha rahvusvahelist koostööd. see tähendab, et meil on võimalik äh, tegutseda aktiivsemalt, teha äh, paremat kaastööd, koostööd Catherine Ashton, Ashtoni ja teiste Relexi volinikega ja mm, ma tahaksin kindlasti, et ÜRO reform toimuks läbipaistvalt ja tõhusalt, aitäh! kas härra Köörensil on lisaküsimust? teen ettepaneku, et nüüd, sest me ei esita enam lisaküsimusi, sest me oleme väga hiljaks jäänud. nii et oma küsimustes-vastustes piirdume kahe minuti kolmekümne sekundiga. sõna on proua Stasil yeah,. suur tänu, proua, proua esinaine proua Jeleva, mina tulin siia ettevalmistatult. ma ei küsi teie käest Bulgaaria õiguse kohta, ma küsin nende standardite kohta, mis Euroopa Parlamendis kehtivad. mul on väga lihtne küsimus. siin on Global Consulti paberid ja Oldspa paberid ja teie nimi on siin peal. kas te müüsite Global Consulti maha? kas te muutsite selle nime? kas teile kuulub praegu Global Consult või Oldspa? tänan me otsustasime, et koordinaatorid tegelevad selle küsimusega ning selle juurde me tagasi ei pöördu. proua esinaine, ma saan aru, et proua Jeleva ei tulnud siia ettevalmistatult, aga oleks pidanud. ta ütles ju, et ta ootas neid küsimusi. mina tulin ettevalmistatult. mul on küsimusi ka humanitaarabi kohta aga ma ei ole küsimust saanud, vastust saanud oma esimesele küsimusele. kui volinikukandidaat ei ole ette valmistatud, kui ta ei suuda vastata küsimustele, siis see on väga imelik. mina tahan, et see koda töötaks läbipaistvalt ja seetõttu palun proua Eleval vastata faktilisele küsimusele. olgu, aga see on viimane kord, kui me sellest räägime. proua Eleva, teil on sõna suur aitäh, ma ei ole omanik, mul ei kuulu Global Consult. ega see teine ettevõte, mille nimi on muudetud, ma ei ole omanik. ma ei tea, kust te seda võtate. veel kord võin teile öelda, et kontrollige Bulgaaria äriregistrist. Te võite minuga koos tulla. me võime seda koos teha. kutsun teid endaga Bulgaariasse, vaadake oma silmaga. võime vaadata teisi registreid ka, kui soovite. aitan teil Burgasesse sõita. see on minu kodulinn ja seal siis läheme koos äh, registriosakonda. ma loodan, et see on piisavalt kõrgetasemeline läbipaistev ja teiegi jaoks teostatav. muidugi võivad ka kõik teised tulla. aga veel kord, viimast korda. ma selgitan teile, minule ei kuulu see ettevõte. mulle ei kuulu ka see uus ettevõte, mida teie siin nimetasite. ma ei tea isegi selle nime. Prepared to come with me to Bulgaria? kas tahate, et ma kordaksin seda kõike Bulgaaria, kas tahate tulla Bulgaariasse? Te olete kutsutud jätkame ja sõna on härra Sahadrilil. vabandust, hääldan halvasti. nelikümmend viis sekundit. Human... tulles tagasi humanitaarabi juurde, on väga üks hea üksus komisjonis, suurepärane lausa. ja see on e, Euroopa Komisjoni humanitaarabi osakond, see on ECHO. kas teil on konkreetseid plaane selle üksusega, et see oleks veelgi tõhusam ja oleks valmis pikaajaliseks planeerimiseks ja selleks, et äh, ladustada äh, kriisiabivahendid igal pool maailmas? suur tänu ma olen valmis äh, töötama koos kõikide talitustega, mis, kes komisjonis kättesaadaval on, sest see on väär, väärmiselt oluline. ma näen, et enamus meie tööst on just operatiivtöö. see tähendab, et me pakume abi, me leevendame kannatusi, me leevendame inimeste kannatusti koha peal erinevates kohtades üle terve maailma ning talituste tasandil koordinatsioon on äärmiselt oluline. ma eelistaks saavutada paremat koordinatsiooni ja paremat dialoogi talituste vahel. pikaajaline et-, ettevalmistatus on äärmiselt oluline selleks, et oleksime valmis äh, kriisideks. ma juba mainisin et ma sooviksin olla just sellises olukorras, kus ma saaksin valmis võtta stsenaariumi enne, kui kriis äh, tegelikkuses tekib. Madame Strifler, vous avez la parole. proua Strifleril on sõna. selleks, et vältida humanitaarabitöötajate ning sõjaväelaste rolli segunemist kriisipaikades, on Euroopa humanitaarabi konsensus kindlaks määranud äh, põhimõtted ning äh, sellel, seda tehes lähtunud ka Oslo äh, direktiivil. eesmärk on eelkõige tagada erapooletus humanitaarabi andmises. mida kavatsete te teha selleks, et kõik see tagada Afganistanis, kuidas te kavatsete tagada, et toimub tõhus dialoog sõjaväelaste ning poliitika esindajatega? proua Jeleva Lutsara. Thank you for this uh, suur tänu selle küsimuse eest, sellepärast et see on tõstatanud väga olulise küsimuse, äh, mis on minu prioriteetide hulgas. tegemist on suhtega äh, tsiviiltöötajate ehk siis humanitaartöötajate ja äh, sõjaväelaste vahel on väga oluline vältida äh, erinevate ülesannete või rollide ähmastumist. Te mainisite Afganistani ning äh, see on väga oluline, sest seda on kasutatud äh, sellise halva näitena, kus sõltumatuse põhimõttest ei peetud kinni, kuid meil on ka teisi ja häid näiteid ja head tava, näiteks Tšaad. ning äh, mida ma kavatsen teha, on see, et ma püüan laiendada ja tugevdada dialoogi. kõigepealt äh, Euroopa Liidu äh, sõjaväeliste võimude ja komisjoni vahel ning äh, me tahan, ma tahaksin kaasata ka Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi selleks, et äh, rääkida selle, selle poolt, et oleks selgelt vahet tehtud, millised on erinevad rollid ja ülesanded, äh, vaadates humanitaarabitöötajaid ja vaadates sõjaväelasi. ma tahaksin, et need stsenaariumid oleks mul juba ennetavalt paigas, enne kui äh, tehakse, langetatakse poliitilisi otsuseid sõjaväelaste tegevuse jaoks. sõna on nüüd assotsieer- äh,, väliskomisjoni esindajal härra Paskul. Well, thank you very much. So our... suur tänu Äh, meie diskussioon ja äh, loogika ütleb meile seda, et tegemist on ainult kolm lähenemist teie tööle, kui me räägime katastroofi äh, leevendamist, siis katastroofide reageerimisest, kriisiohjast, humanitaarabist, reag-, siis kas tegutseda proaktiivselt, reaktiivselt või kasutada kombinatsiooni? ja palun me soovime saavutada integreeritud lähenemist, kus kõik kolm elementi on kaasatud. see on äärmiselt oluline ning äh, seda juba diskussioonis on mitu korda mainitud erinevate teemade osas, et me peame olema proaktiivsed. me peame kasutama äh, kolmas sammas humanitaarabis on katastroofi äh, Äh, katastroofile reageerimine või äh, katastroofi leevendamine. Äh, ning siin on erinevaid elemente, mis kuuluvad ennetustegevuse alla. me saame seda valdkonda edasi arendada ning tegemist ei ole mitte ainult kiirreageerimisega, vaid ennetavalt on meil juba ennetustööd ära tehtud, koolitused äh, drillid, harjutused, äh, erinevate osalejate kaasamine, et nad tegutseksid äh, äh, meie poolel läbipaistvamalt. ning see tähendab, et nende käsutuses on vahendeid, mida on võimalik mobiliseerida ning aga juba ennetavalt analüüsime võimalikke kriisistsenaariume. meil on see kohustus, meil on selle jaoks ka suutlikkus olemas ning ma näen, et äh, rahvusvahelise koostöö, äh, humanitaarabi ja kriisireageerimise valdkonnad saavad koostööd teha just täpselt selles suunas. kas teil on lisaküsimus? ei? no alors de nüüd äh, tuleb kuueminutiline lisaküsimuste voor. aga fraktsioonid ei ole mulle küsimusi saatnud, seega jätame selle vahele seega oleme jälle ajakavas ning pöördume tagasi kolme ja poole minutiliste küsimuste-vastuste juurde, seega saate jälle lisaküsimusi esitada. sõna on proua Gretul. Întorc la întrebarea colegului nostru de la Comisia de Mediu care se referea la incendiile din sudul Europei. Suur aitäh! ma tahaksin tagasi tulla Lõuna-Euroopa metsatulekahjude juurde, sest on ju veel ka piiriüleseid üleujutusi ja teisi looduskatastroofe, mis puudutavad mitmeid riike. Te vastasite sellele küsimusele tegelikult osaliselt oma sissejuhatuses, kus ütlesite, et toetate uut ähm, Euroopa agentuuri kodanikukaitse küsimustega tegelemiseks. aga kuidas te arvate, et seda uut äh, organit tuleks üleval pidada, kui palju peaks seda rahastama Euroopa Liit või kui palju liikmesriigid, võttes arvesse, et tegelikult on meil raske täita ka neid lubadusi, mida oleme praegu andnud vaestele riikidele. proua Jeleva. suur aitäh selle küsimuse eest, kahtlemata on tegemist väga huvitava küsimusega alates kahe tuhande kuuendast aastast oleme seda äh, kodanikukaitsega tegelevat organit ja selle mm, töö alustamist äh, arutanud tegelikult just tänu parlamendile ja tänu neile viljakatele diskussioonidele, mis on parlamendiga toimunud, oleme saavutanud ka, äh, oleme saavutanud ka edu. toimub ka dialoog ja koostöö liikmesriikide vahel ja komisjon aitab neil paremini valmis olla me kaardistame analüütilist tööd, me koostame nimekirju sellest, millised vahendid on liikmesriikide käsutuses juhul, kui kuskil puhkeb katastroof. kuid äh, teisest küljest te teate kindlasti, et me oleme püüdnud äh, kasutada tuletõrjelennukeid selleks, et kustutada suuri metsatulekahjusid. me püüdsime seda teha kahe tuhande üheksandal aastal ja tegemist oli väga kasuliku harjutusega. kõigepealt äh, tuleb, tuleb selgelt aru saada, kui palju ressursse meil üldse on. ja alles pärast seda saab küsida lisaressursse. kahe tuhande üheksanda aasta suvi oli raske ja praegu me kindlasti ei saa olemasolevaid summasid suurendada, kõnelejad katkestatakse. Mm, Est-ce que vous avez un follow-up question? Margretu, kas teil on lisaküsimus? Does not exist now would me räägime organist, mida ei ole praegu olemas. kas te leiate, et, et komisjon peaks selle looma? Right. Have... Teil on õigus, seda organit ei ole olemas, on olemas ainult pilootprojekt ja me peame kõigepealt vaatama ja arvutama, kas selle loomine on üldse võimalik. kui pilootprojekt lõplikult valmis saab, siis parlament kutsutakse komisjoniga selle üle arutama, kuid samal ajal tuleb, tuleb olla realistlik, tuleb endale aru anda, et kodanikukaitse äh, küsimuste lahendamine on esmajoones ju ähm, ähm, liikmesriikide ülesanne. Louis Michel. tänan härra Michelil. austatud esimees, austatud volinikukandidaat. kõigepealt tahaksin teada, milliseid instrumente te panete ette selleks, et äh, tugevdada rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist mida rikutakse sageli, kusjuures Euroopa Liit ei suuda poliitiliselt äh, ei sekkuda ega seda isegi hukka mõista. ning äh, kas teie arvates oleks äh, üheks selliseks instrumendiks potentsiaalselt rahvusvaheline kriminaalkohus? teiseks, kas te kavatsete teha koostööd ÜRO allorganisatsioonidega ning tahaksin teada, kuidas te seda kavatsete teha, ilma et Euroopa Komisjoni roll oleks vaid minimaalne roll ilma igasuguse äh, nähtavuseta ning äh, poliitilise tähtsuseta. proua Jeleva. Thank you, Mr Mis- äh,, Michel ähm.. suur aitäh, härra Michel. kõigepealt aitäh nende mm, tähtsate küsimuste tõstatamise eest. rahvusvaheline humanitaarõigus on oluline. Te teate minust pareminigi, et äh, mõnedel juhtudel ei ole võimalik kasutada teisi vahendeid või instrumente kui lihtsalt äh, tugev diplomaatia, mille abil kohalikke võimuasutusi, kohalikke poliitilisi esindajaid veenda, et nad peavad hädaabitöötajatele võimaldama ligipääsu kriisipiirkondadesse kuid mis puudutab teisi instrumente, siis äh, tähtsad on stabiilsusinstrumendid, isegi kui need ei ole traditsioonilised, ja lisaks on Relexi käsutuses teisigi vahendeid. me võime kindlasti kasutada kõiki rahvusvahelisi foorumeid, et rakendada paremat austust ähm, rahvusvahelise humanitaarõiguse vastu, sellest kinnipidamist ja on oluline ka rõhutada, et rahvusvahelise humanitaarõiguse täitmine on tähtis ka selleks, et tagada hädaabitöötajate ohutus ja tagada see, et nad pääseksid äh, kriisipiirkondadesse. ja lõpuks äh, tagab see ka meie töö tõhususe kõnelejad katkestatakse. kas teil on ka lisaküsimus, härra Michel? La parole est à madame Levin. ei ole, siis saab sõna proua Lev-, proua Levin. proua äh, Jeleva, ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete edukalt rakendada Euroopa strateegia ähm, riski kahandamiseks arengumaades kui selle strateegia toetamiseks ei ole eraldatud mingeid uusi rahalisi vahendeid. ja võttes arvesse, et kliimamuutus on inimese, inimeste põhjustatud, siis milliseid meetmeid kavatsete võtta rahvusvahelises koostöös selleks, et, et kliimamuutuse põhjustajad võtaksid vastutuse? ja mulle meeldiks äh, kuulda ka mõnda näidet. proua Jeleva, teil on sõna. aitäh kliimamuutus on tõesti inimese põhjustatud. ja tegelikult ei ole spetsiifilisi ülesandeid selle ähm, se-, selle raames, kuidas sundida süüdlast võt-, võtma vastutust, pigem me keskendume sellele, et äh, teadlikkus tõuseks. seda tööd teeme me poliitilisel tasandil, meil on poliitiline dialoog ja Bulgaaria välisministrina olin ma kohal Kopenhaageni kliimakonverentsil ja jälgisin sealset debatti. loomulikult võime me tegutseda aktiivsemalt kolmandates riikides võttes arvesse, milline on nende rahaline olukord, millised on nende valupunktid Mm, milline on reaalsus, nemad ise ei suuda panustada võitlusse kliimamuutusega. kuid samas peame endale ka aru andma, et humanitaarabi on vaid üks võimalus inimeste aitamiseks. see ei ole lahendus kõikidele probleemidele, see ei lõpeta kõigi kannatusi. Madame Levin, proua Lööving, kas teil on lisaküsimus? Te ütlesite, et te olite Bulgaaria välisminister. ka mina tahtsin kommenteerida seda, et Bulgaaria ei, kuidas teie kommenteerite seda, et Bulgaaria ei anna humanitaarabi? aitäh, et te tõstatasite selle küsimuse. kui ma ametisse astusin, oli see minu jaoks teatud määral üllatus mind üllatas, et meil ministeeriumis ei olegi eraldi osakonda, mis humanitaarabiga tegeleks, kuid lubage mul avameelselt öelda, et kõigi Euroopa Liidu väga uute liikmesriikide jaoks on see ka uus küsimus. Need pool aastat, mis ma olin Bulgaaria välisminister Nende poole aasta jooksul, selle poole aasta jooksul õnnestus mul ka luua ministeeriumis üksus, mis töötab arengupoliitika ja humanitaarabi küsimustega. ja mul on tõesti väga hea meel teada, et kõik uustulnukad mm, ehk siis kaksteist uut liikmesriiki Euroopa Liidus on leidnud võimaluse humanitaarabi andmiseks. kõnelejad katkestatakse. Madame Birg-. sõna on proua Birgit Schnieber Jastramil. Frau Vorsitzende, Frau Jeleva, Sie haben zu Beginn äh, dieses proua eesistuja, proua Jeleva, tänase kuulamise alguses te rääkisite keskkonnakatastroofide mõjust vaesematele riikidele ja ütlesite, et te tahate luua tugevat suutlikkust ning te ütlesite, et selle tegevuse nurgagi peaks olema koordinatsioon. ja ma tahaks nüüd täpsemalt teada, mida te selle all mõtlesite. palun. suur tänu selle küsimuse eest ma usun, et koordinatsioon on võtmesõnaks. sest äh, need valdkonnad on kindlasti osa minu portfellist. aga kriisid on muutunud äh, niivõrd keerukaks et me peaksime äh, koordineerima korralikult koha peal tegutsevate inimestega. on oluline mitte ainult see, et meie oleme hästi ette valmistanud oma äh, kesktalitustes, mis puudutab looduskatastroofe. me oleme ette valmistanud äh, konkreetseteks kriisideks, äh, töötades ennetavalt välja stsenaariume või kui meil on olemas globaalsed hinnangud, analüüsid Äh, kriisikollete osas, kuid oluline on see, et me saame koordineerida tegevust nendes kohtades, kus kriisid äh, tekivad. kõigepealt äh, alustuseks meil on talitustes inimesed, kes tegutsevad äärmiselt professionaalselt, nad tegutsevad Euroopa Komisjoni jaoks, kuid meil on ka sadu eksperte koha peal. ning nendel on võimalus esitada väga hea analüüs vajalike ressursside ja tegevuste osas ja nemad saavad seda teha juba mõne tunniga. Euh, kas teil on lisaküsimus? proua Schneider-Jastram? ei seega on sõna siis Patrice Tirolienil. Sostituisco Tirolien, mi chiamo Toia, grazie. Eh, signora Jeleva, lei rispondendo a Louis Michel ha fatto... ja ma asendan kolleegi lihtsalt äh,. Äh, proua Jeleva, te oma vastuses viitasite äh, korraks ka humanitaartöötajate turvalisusele nagu te teate, me näeme, et humanitaartöötajaid üha rohkem rünnatakse ning äh, sest neid äh, nähakse kui lääneriikide esindajaid, midagi kauget, midagi võõrast, aga nad on äärmiselt olulised selleks, et seda abi koha peal jaotada ma tahaksin saada teie käest konkreetsemat vastust, mida te kavatsete ära teha selleks, et parandada humanitaartöötajate turvalisust ja ohutust. humanitaartöötajate äh, äh, ohutus ja turvalisus on üks minu prioriteetidest ning valmistab muret, et aastal kaks tuhat kaheksa üle saja humanitaartöötaja sai surma Nad on kaotanud oma elu eh, erinevates ohtlikes olukordades. konkreetsemalt me peame siis eh, kontrollima eh, kõigepealt seda, tagama seda, et ligipääs humanitaartöötajateks on koha peal, turvaline ligipääs on tagatud ja selleks olen valmis tegema koostööd kõikidega selles riigis ning ma olen valmis ka äh, saavutama hea dialoogi kõikide osapooltega selles riigis, olgu kas siis need riigi esindajad või mitte, sest äh, ma olen teadlik, et kui meil on tegemist relvastatud konflikti olukorraga, siis see on ohtlik. ja samas me peaksime enamat tegema selleks, et valmistada humanitaartöötajaid ette äh, olen kohtunud äh, ka erinevate vabaühendustega nädal tagasi ning äh, nad on väga mures just see, selle tõttu, et neil on raske leida sobivaid töötajaid ja hästi koolitatud töötajaid. kuid ma usun, et me võime siin saavutada edu, pakkudes häid äh, vahendeid ja paremat ettevalmistust. kõnelejad katkestatakse. kas teil on lisaküsimus? Sì, a proposito di ONG. Äh, jah, mul on lisaküsimus. vaadates äh, vabaühendusi, vaadates keskpika ajavahemiku plaani aasta kaks tuhat kümme, siis millist rolli te kavatsete anda vabaühendustele, milliseid seoseid te tahaksite nendega arendada ja säilida? palun, proua Jeleva. Äh, vabaühendused on väga oluline osa humanitaarvõrgustikust, kes töötavad koha peal. Nende hulgas on meil tõepoolest äh, väga äh, häid inimesi, kes on ka väga hästi ette valmistatud, mis puudutavad nende suutlikkust ja ekspertiisi ning ma tahaksin öelda ka seda, et äh, ma arendan edasi nendega koostööd, sest meil on paigas väga head menetlused ja korrad. kõnelejad katkestatakse. nüüd on sõna keskkonnakomisjonil, mida esindab proua Estrela. Em 2006, e o Parlamento adotou uma resolução sobre catástrofes naturais em que solicitava à Comissão que apresentasse parlament võttis paar aastat tagasi vastu resolutsiooni katastroofide kohta ning äh, me esitasime direktiivi ka metsatulekahjude ennet-, ennetamise ning ohjamise kohta ning me tahame luua Euroopa äh, põua ning äh, üleujutuste ja tulekahjudega tegeleva uurimiskeskuse. tahaksin teada, kas komisjon teeb mõned ettepanekud äh, tulekahjude ennetamise osas, selleks et kaardistada ohupiirkonnad. tahaksin teada ka, milline on teie seisukoht üleujutuste, põudade ning äh, kuivaperioodide vaatluskeskuse asetamise osas. Mm, äh, mehhanism Te mainisite äh, seireinformatsioonikeskus, mis on äärmiselt oluline, selle tegevust tuleb ka laiendada. ma olen teadlik sellest, et parlament on väga palju toetust pakkunud, selle on ka Stockholmi programm, on ka teisi poliitilisi dokumente ja nüüd äh, Lissaboni leppega on olemas ka solidaarsusklausel. me saame äh, laiendada ja toetada seire informatsioonikeskuse tegevust selleks, et äh, saavuta suuremat solidaarsust liikmesriikide hulgas ning ka väljaspool Euroopa Liitu. vastates teie küsimusele, siis kui parlament seda soovib, siis jah, tõepoolest et äh, kuulates teie ettepanekuid ja soovitusi. ma olen valmis heaks koostööks ning arvamuste vahetuseks ja äh, olen valmis selle ettepanekuga teie juurde tagasi tulema. ja lisaküsimus? aga suur tänu, aga siis äh, konkreetsemalt, kas äh, kas meil tuleb siis äh, direktiiv, mis puudutab metsatulekahjude ennetamist ja tulekahjude kustutamist? Um, directive is uh, very important uh, äh, direktiiv on väga oluline äh, seadustandev dokument ning äh, meil on vaja arutada seda kolleegiumis selleks, et me saaksime tulla parlamendi juurde sellise ettepanekuga. kuid ma tahaksin kuulata kõigepealt teie ettepanekut parlamendis, sest ma tean, et äh, parlament on äh, selles valdkonnas väga kaugele jõudnud, et äh, ennetades inimeste kannatusi, vältes hädaolukordi. nii kui see on parlamendi soov Äh, siis äh, ma väga põhjalikult äh, mõtlen selle üle järele. nüüd on meil vaba mikrofoni sessioon, mis kestab viis minutit ning teemaks on humanitaarruumi vähenemine ning humanitaarõiguse rikkumiste arvu kasv. sõna on härra Bermanil Even the huge, huge amount of human rights abuses in uh, former Congo. arvesse suurt hulka inimõiguste rikkumist endises Kongos, siis äh, mis teie arvates läks valesti ÜRO äh, toetuses äh, Kongo armeele ning mida me peaksime kõigepealt tegema selleks, et sedasorti eksimusi tulevikus vältida? Eh, mevrouw, de toestand in Gaza is eh, op humanitair vlak eh, indrukwekkend slecht tahaksin mainida Gazat, kus on humanitaarolukord kohutav, kohalikud elanikud seal kannatavad kohutavalt ning äh, Iisrael takistab äh, humanitaarabi saabumist sinna piirkonda. mida te kavatsete teha sedasorti piirkondadega selleks, et tagada, et sinna jõuab tõepoolest humanitaarabi? austatud volinikukandidaat kriisid on alati ettenägematud. Teie ees on kakskümmend seitse liikmesriiki, kes ei taha anda rahalist toetust kriiside ohjamiseks. kuidas saada hakata sellise rühmaga, kus inimesed äh, ei võta teid kuulda? proua Jeeleva vastab neile kolmele küsimusele. aitäh, kõigepealt Kongo me teame, et humanitaarruum seal väheneb ning me teame, et me peame aktiivsemalt tegutsema ja seda kõikidel tasanditel. me peame tõesti üritama tõhustada koostööd kohalike esindajatega ning äh, see on kindlasti üks äh, minu prioriteetseid ülesandeid, kui parlament mind ametisse nimetab Gaza osas tahaksin teile kinnitada, et kavatsen seda piirkonda külastada. tegemist on siis ühega mu esimestest visiitidest, kui mind ametisse kinnitatakse, sest sealne olukord tekitab mulle suurt muret. ma tean, et seal on palju probleeme, mitte ainult äh, blokaad, vaid ka humanitaarabi äh, ligipääsu puudulikkus seal piirkonnas, üheksakümmend viis protsenti seal elanikest seal piirkonnas sõltuvad hun-, humanitaarabist, me peame aktiivsemalt tegutsema ning ma kinnitan teile, et ma annan oma parima selleks, et äh, ka ise sinna kohale minna. nii et äh, kakskümmend seitse liikmesriiki, Bulgaaria välisministrina on mul kogemus sellest, kui raske on nõukogus äh, ühtmeelt saavutada. alati on rühm liikmesriiki, riike, kes ei taha enamusega liituda, kõnelejad katkestatakse. me peame edasi liikuma, meil on veel kaks inimest, kes palusid sõna. härra Howitt kui te töötasite välisministrina, kuidas te siis äh, tagasite inimõiguste austamise erinevates riikides ning kuidas te, mida te olete õppinud äh, sellest kogemusest? proua Kelleril on sõna. härra Kellil. kõigepealt äh, palju õnne proua Jeelevale. minu küsimus on järgmine kuidas kavatsete te saata humanitaarabi riikidesse nagu Zimbabwe? sellistes riikides toimub ju inimõiguste rikkumisi. proua Strihler, palun. selle osas, mis öeldi enne Kongo Vabariigi kohta, te ütlesite, et see on prioriteet, aga iga päev vägistatakse seal sadu naisi äh,, Äh, ma tahaksin aga konkreetsemaid vastuseid. kas teil on ka konkreetseid näiteid selle kohta, mida te kavatsete teha selle suure probleemi lahendamiseks? proua Jeleval on sõna, et vastata neile kolmele küsimusele inimõigused on väga oluline teema kogu poliitilises arutelus. nii et kinnitan teile, et äh, me, et see hõlmab palju erinevaid teemasid, äh, kriisid Balkanil, äh, ida pool ning ka väljaspool Euroopat. ma olen kõikides nende, kõikide nende kriiside lahendamises ka väga aktiivselt osalenud välisministrina töötades. mis puudutab rikkumisi Zimbabwe's, inimõiguste ning äh, inimõiguste osas ning humanitaarruumi vähenemise osas, siis peab tunnistama, et äh, seal on veel palju ära teha ning me võime tõepoolest paljud saavutada. me peame selleks kasutama diplomaatilisi vahendeid selleks, et veenda ametivõime konflikti piirkonnas, äh, lubamaks äh, ligipääsu humanitaarabi töötajatele. pärast seda peab minema veelgi kaugemale ning üritama kasutada poliitilist survet ametivõimude mõjutamiseks. väga huvitav küsimus äh, puudutab äh, äh, vägivallatsemist ning seksuaalkuritegusid naiste kallal Kongos. kinnitan teile, et naisena tekitab see probleem mulle suurt muret ning kavatsen selle kaval, kallal kõvasti töötada. sest me ei saa lubada, et kahekümne esimesel sajandil äh, kasutatakse naiste vastu suunatud kuritegusid ning seksuaalvägivalda äh, sõjaliste vahenditena. ma kavatsen äh, oma talitused kaasata operatiivtasandil naiste tõhusamasse kaitsmisesse. kõnelejad katkestatakse. sõna on nüüd äh, härra Ivo Vaagel Äh, ne, ne äh, stimulatiivne. ma, proua Jeleva, ma, mul on väga kahju, et te peate küsimustele vastama sellises, et äh, eriti mitte motiveerivas õhkkonnas ja ma usun, et midagi saab ära teha ja ma usun, et president Barroso ehk annab äh, Äh, ka äh, teie käsutusse õigustalituse selleks, et reageerida nendele süüdistustele, millega te olete silmitsi olnud. meil on kaks äh, konkreetsed küsimused. meil on tegemist kahe riigiga, mis ei võimalda humanitaarabi, see on Sudaan ja Iisrael. välisministri kogenud poliitikuna, mida siis te mõtlete teha nende vali-, kahe valitsusega, kui teid määratakse ametisse volinikuna? palun humanitaarabi on sõltumatu ning me saame ainult äh, äh, tegeleda lobitööga, esitada soovitusi selleks, et meil oleks võimalus oma abi pakkuda. mis puudutab Sudaani, siis äh, ma tean väga hästi, et me oleme seal väga aktiivsed juba mitmeid aastaid ning olukord äh, halveneb erinevates riigi osades, kuid äh, ma tahaksin öelda, et äh, me ei tohiks selle olukorraga nüüd leppida, vaid me peame lihtsalt rohkem pingutama. ja omalt poolt oleme alati valmis minema ka koha peale ning vaatama äh, Äh, seal, äh, kohtuma sealsete poliitiliste äh, võimudega. mis puudutab Iisraeli, siis kaasat juba mainiti ja ma olen sellest, ma olen sealsest olukorrast teadlik ja ma näen siin võimalusi, kuidas oleks, saaksin olla seal aktiivsem ja ka tehnilisel tasandil ma olen teadlik sellest olukorrast ja kuidas saaksin ka-, kaasata kõiki osapooli. ma kindlasti kaasat ka külastan, kui mind määratakse ametisse. Follow-up question? kas teil on lisaküsimus? ei. siis saab sõna proua Teo Karaus. Thank you, madam chair. Mrs Jeleva, it is suur aitäh! proua Jeleva, on teada, et AIDS on vaeste haigus kuid on ka teada, et Maailma Tervishoiuorganisatsioon annab äh, tasuta ravimeid ainult nendele, kes lasevad teha veretesti. aga väga paljudele inimestele ei ole vereanalüüs ju üldse kättesaadav. korruptsiooni, halva äh, humanitaarabi haldamise või millegi muu tõttu nad ei saa teha vereanalüüsi. seetõttu on väga oluline, et me saaksime sellest kõrgetasemelisest korruptsioonist kuidagi mööda minna ja lihtsalt anda abi otse abivajajatele kas te teate, kas te oskate öelda, kuidas te seda poliitikat saate rakendada? kõnelejad katkestatakse. proua Eleva, teil on sõna. tervishoiuteenuse pakkumine on väga oluline osa meie tööst. humanitaarabi on vajadustepõhine, seda juhivad vajadused ja kui mõnes riigis on erivajadusi, näiteks kui mõnes riigis on väga palju AIDSi haigeid, siis loomulikult me anname neile vajaliku, vajalikke ravimeid ja vajalikku ravi. kõrgetasemeline korruptsioon on väga ohtlik, me peame endale aru andma, et see on olemas. me ähm, muidugi ei tegutse ainult selle nimel, et korruptsiooni ületada, kuid see on tähtis ja me püüame tagada, et äh, inimesed, kes vajavad abi, saaksid ravimeid ja ravi. lisaküsimus. kas teil on kavas luua Euroopa humanitaarabi ähm, äh, rakkerühm, mis äh, tegeleks kõigi nende küsimustega, mis humanitaar, tõelise humanitaarse kriisi puhul saaks sekkuda? proua Jeleva vastavalt Lissaboni lepingule peame me looma Euroopa vabatahtliku humanitaarabi andva korpuse. kui te küsite, kas on lisaks äh, mõistlik äh, või kavas luua ka rakkerühm, mis tege-, tegeleks eraldi tervishoiuküsimustega, siis me saame aru, et äh, jah, see on hea algatus, kindlasti kasulik kuid äh, tuleb endale aru anda, et meil ei ole selleks eelarvet. no a ah, madame, a ah, monsieur David Maria Sassoli. sõna on härra David Maria Sassolil. aitäh, aitäh, austatud volinikukandidaat pean tunnistama, et teie vastused ei ole mind täiel määral rahuldanud vastused, mis puudutasid äh, humanitaaroperatsioonide läbiviimist mitmetes äh, maailma piirkondades, kus me töötame. millised ettepanekud kavatsete te teha äh, arenguvolinikule nende operatsioonide parandamise osas? nagu ma juba mainisin siis peame me töötama mõlemal tasandil. selleks, et parandada humanitaarabitöötajate turvalisust, parandama nende turvalisust seal, kus nad töötavad ning me peame parandama ka koolitust ning väljaõpet siinsamas ning erinevates peakorterites poliitilisel tasandil peame loomulikult äh, paluma, et äh, konfliktiriigid äh, järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust, sest ainult neil tingimustel saame anda oma hum-, oma humanitaarabi. nii et need mõlemad aspektid on omavahel seotud ning te mainisite komisjoni asepresidenti, kõrget esindajat Ashtonit. ma loodan, et me töötame temaga koos väga hästi ning tõhusalt ning seda ka rahvusvahelise humanitaarõiguse alal. härra Sassoleel on lisaküsimus riik, kuhu suunatakse kõige rohkem humanitaarabi aga vähem kui poolel elanikkonnast on äh, ligipääs joogiveele. see riik on Suldaan. kuidas te kavatsete tagada humanitaarabitöötajate turvalisuse seal? aitäh. Äh, Sudaanis on äh, probleeme põgenikega, siseriik, riiklikult ümberpaig-, si-, riigisiseselt ümber paigutanud isikutega, äh, ligipääsuga toidule, toiduabiga ja kõigega muuga. nagu te teate, siis komisjon rahastab seal kohapeal operatsioone ning seda juba aastaid. me teame, et Sudaan on äh, kaasatud komisjoni iga-aastasesse programmi. me seega töötame selle probleemi kallal ning äh, ka veeprobleemi kallal. sõna on härra Predal. aitäh. kõigepealt palju õnne, proua Jeleva selle puhul, et teid nimetati volinikukandidaadiks, teie amet on seotud Euroopa Liidu väärtustega, me räägime sageli nendest väärtustest siin. teiseks, te mainisite seda enne, tahaksin siia tagasi pöörduda. kuidas kavatsete te võidelda seksuaalkuritegude vastu, mis, nagu te ise ütlesite, on muutunud relvaks? tahaksin, et te pikemalt peatuksite sellel, aitäh. proua Jeleva. me anname mitmesugust erinevat abi seksuaalkuritegude ning naiste vastu suunatud kuritegude ohvritele, oleme, meil on spetsiaalsed varjupaigad naistele ning tüdrukutele, kes on seksuaalkuritegude ohvriteks langenud. pakume ka psühholoogilist abi ning toetust, ka tervishoiuteenuseid. kõik see on seotud meie konkreetse abiga erinevates olukordades ning just niimoodi toimub see Kongos. mis puudutab poliitilist äh, tasandit, siis ma kavatsen tuua parlamendi ette ettepanekuga sellel teema osas, sektoripõhise ettepanekuga. meie prioriteediks on suurendada teadlikkust seksuaalkuritegude osas arenguriikides. ning äh, suurendada teadlikkust ka selles osas, et neid kasutatakse relvana konfliktides. kõike seda kavatsen ma teha juba praegu on äh, suur osa tööst ära tehtud selleks, et äh, pakkuda ohvritele abi meil on vaja aega ka lisaküsimuse jaoks, lisaküsimust ei ole. sõna on härra Neusseril. Ähm, Frau Jelena, im neuen EU Afganistan äh, proua Jelena. Euroopa Liidu, Afganistani ja Pakistan, Pakistani puudutav tegevuskava kahe tuhande üheksanda aasta sügisest ütleb, et äh, me kavatseme anda rohkem abi selleks, et need riigid suudaksid iseennast aidata. mida te siis kavatsete teha Afganistanis? et äh, need erinevad meetmed, milles on kokku leppinud NATO, ÜRO ja Euroopa Liit, et neid võiks koordineerida. ja teiseks, mida te kavatsete teha tagamaks seda koda-, äh, seda tsiviilabi, mida me oleme lubanud Afganistanile lisaks sõjalisele abile, proua Jeleva? Afganistan on üks peamisi ülesandeid. ja me oleme tegelikult sellele riigile juba väga palju abi andnud. mis puudutab abi enda aitamiseks, siis on tegemist olulise põhimõttega. Afganistanis on tegemist nii-öelda seguga ühelt poolt äh, tsiviilabist, mida meie anname, ja teisest küljest sõjalise tegevusega ning kindlasti on see väga suur mureallikas. ma peaksin seda riiki ka ise külastama ja mul on see ka kavas, aga sellest muidugi ei piisa. tuleb välja mõelda, mismoodi saaksime teha koostööd sõjaliste jõududega ja oma tegevust paremini koordineerida. on väga oluline, et et äh, ühenduse poolt antava abiga tagataks garanteeritud ligipääs, kuid ma ei usu, et oleks minu ülesanne lahendada sõjalisi ülesandeid, see läheks tegelikult ju vastuollu humanitaarabi andmise põhimõtetega. tsiviilabi on oluline, nagu te teate, see on oluline kogu rahvusvahelise kogukonna jaoks ja see peab käima käsikäes ähm, sellega, mis toimub sõjalises plaanis. ja tegemist on suure projektiga, mida teevad praegu koos Euroopa Liit ja ülejäänud rahvusvaheline üldsus. me töötame ühes suunas ja ma olen kahtlemata valmis tegema, mida suudan, et äh, suurendada ühenduse ähm, abitõhusust jah, ja kiire lisaküsimus. aitäh. kui te räägite humanitaarabist ja riigisisesest leppimisprotsessist, mida meie valitsused muidugi püüavad edendada, siis eh, kas teie arvates on mõtet astuda dialoogi Talibaniga? proua Jeleva. nii palju, kui meie teame kontrollib Taliban umbes kuus, kuutekümmet protsenti Afganistani territooriumist ja kuigi humanitaarabi on oluline, on kõige tähtsam see, et meil oleks ligipääs regioonidele. on vaja tagada, et hädaabitöötajad äh, saaksid töötada turvaliselt ja seetõttu tuleb meil teha vajalikke ettevalmistusi. me peame tagama, et hädaabitöötajatel ja et ka abivajajatel oleks ligipääs kõikidele piirkondadele. proua Stifler no.. president Barroso kirjast lähtub, et äh, kodanikukaitse koordineerimisega tegeleb nüüd äh, Inko. kas te arvate, et neid meetmeid võiks kunagi rahastada ühenduse eelarvest, milline on teie seisukoht selles osas? uh,. Would, uh... Ähm, ma tahaksin selgelt öelda, et äh, on väga konkreetsed eelarveread, mille piires saab tegutseda. humanitaarabi jaoks on eraldatud umbes seitsesada miljonit eurot ja kodanikukaitse jaoks on lisaeelarve praegu ei eeldata, et neid eelarveid võiks liita, vastupidi, kuid on võimalik äh, leida rohkem sidusust. nii et humanitaarabi ja kodanikukaitse programme võiks rakendada üksteist täiendavalt. see muudaks mõlema programmi, mõlemad programmid tõhusamaks kuid nende eelarved on ikkagi mõeldud erinevateks eesmärkideks, sest need programmid on ju väga erinevad olemuselt. proua Strihler, on teil lisaküsimus? Euh, nüüd liigume kuulamisega edasi ning annan sõna äh, osalevale komisjonile, inimõiguste allkomisjon, keda esindab äh, proua Haudala. aitäh! aitäh, esimees. humanitaarabitöötajate turvalisusest juba räägiti. tahaksin proua Jelevalt küsida, aga kuidas suurendada äh, põhiliste inimõiguste austamist suure hulga inimeste puhul, kes elavad äh, laagrites, mis on mõeldud äh, riigisiseselt ümber paigutatud inimestele millise programmi raames peaks siis järgima nende põhi, peaks austama nende põhilisi inimõigusi ning kas te kavatsete ka selle programmi osana kaasata spetsialis-, spetsialistide väljatööt-, väljaõppe? proua Jeleval on sõna. väljaõpe laagrites, mis on mõeldud äh, riigisiseselt ümber paigutatud inimestele, on väga oluline ning kasulik. pean aga täpsustama, et me peame vältima, et need inimesed, kes sageli elavad äh, nendes laagrites väga kaua, me peame vältima, et neid survestataks, et neile avaldataks survet, äh, saatmaks nad tagasi nende piirkonda või nende riiki. tagasipöördumine peab olema vabatahtlik ning äh, me võime loomulikult kasutada väljaõpet ning äh, koolu, koolitusi selleks, et äh, õpetada neile, et teavitada neid nende inimõigustest ning seadustest, millele nad võivad põhineda. proua Haudala, kes teil on lisaküsimus, väga lühike. kas teie arvates naiste põhiliste inimõiguste kaitsmise tagamine on eriliseks väljakutseks, nii kas teil on ideid selle kohta, kuidas neid tagada? kui ma lugesin kui ma valmistusin ette selleks kuulamiseks, siis lugesime ühte väga olulist lauset ja selleks oli, et naised paljudes riikides ning eelkõige just sõjakolletes, on just nimelt muutuse toojaks ning tagajaks. ning eelkõige just, mis puudutab väga, vägivalda, mis on suunatud naiste ning tüdrukute vastu, peame me väga aktiivselt ning ka proaktiivselt tegutsema. me peame teavitama neid nende õigustest, me peame andma neile psühholoogilist ning äh, üldse mitmesugust äh, abi ning toetust. seksuaalvägivalla äh, ohvritega on väga raske rääkida. Nad on väga raske taas ühiskonda tagasi tuua ning tagasi tuua nad nende endise elu juurde nüüd oleme jõudnud siis lisaküsimuste juurde, mis puudutavad juba esitatud küsimusi, kolmanda ning neljanda vooru käigus esitatud küsimusi, meil on üheksa minutit aega. ma ei saanud äh, kirjalikke küsimusi, nii et äh, teil on kolmkümmend sekundit mulle neile sa-, nende saatmiseks veel aega. Teil on paar sekundit veel aega kui lisaküsimusi ei ole, siis jätkame viimase küsimuste vooruga. Monsieur Berman, s'il n'y a que vous, je pense que vous pouvez la poser euh, directement vous-même. härra Berman, kui te ei olnud ainuke, siis te võite kohe oma küsimuse esitada. suur tänu proua Jeleva, ma tõepoolest sooviksin, et te oleksite konkreetsemad oma analüüsis, analüüsis selles osas, et mis läks valesti ÜRO toetusega, kui meil oli ühelt poolt Kongo sõjavägi, äh, seal olid tohutud inimõiguste rikkumised Kongo sõjaväe poolt, ÜRO toetus oli täiesti ebapiisav, aga mis seal valesti läks ja kuidas seda tulevikus vältida, palun konkreetselt. palun, proua Jeleva ma ei ole siin selleks, et äh, püüda saada äh, meie talituste peadirektori kohta ja ausõna, ma ei tea antud olukorra kõiki detaile, kuid ma olen valmis ja ma võin teile kinnitada, et ma võin pöörduda teie juurde sellega tagasi ning anda teile konkreetse ettepaneku selle kohta, kuidas olukorda seal parandada. Bon, nous commençons maintenant la dernière euh, ronde de questions. alustame nüüd küsimuste viimase vooruga ning sõna on härra Guerrerol. de los trabajadores de ayuda humanitaria es cada vez más humanitaartöötajate ohutus ja turval, äh, turvalisus muutub üha äh, olulisemaks selleks, et abi äh, õige, korralikult kohale viia. Te ütlesite, et eelmisel aastal üle saja inimese sai surma ja see on rohkem, kui on ÜRO sinikiired on surma saanud ja paljud on on langenud inimröövi ohvriks, need on hoidnud pantvangina. nii et ma usun, et vajavad kaitset Euroopalt ja kaitset Euroopa Liidu poolt, aga millised on need meetmed, mida me võiksime rakendada selleks, et seda kaitstust suurendada? ja kas need julgeolekuküsimused oleks siis kaasatud või vabatahtlikkuse alusel? mis puudutab äh, vabatahtlikku korp-, vabatahtlike korpust, see on väga oluline küsimus ja me peame oma ettepaneku väga hoolikalt ette valmistama me ei tohi vabatahtlikke panna ohtlikku olukorda konfliktipiirkonnas, mis tähendab, et selle äh, küsimusega me peame väga tõsiselt tegelema see puudutab julgeolekut ja sellest, kuidas kaitsta humanitaartöötajaid. nüüd, mis puudutab nende kaitsmist, siis me peame kaitsma kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses. loomulikult äh, poliitilisel tasandil Euroopa äh, Liit võib hukka mõista vägivalla ja rahvusvahelise humanitaarruumi mitteaustamise, sest see on meie töö eeltingimus ja selleks, et me saaksime kohapeal oma tööd hästi teha. ning selles osas mina olen valmis tegema koostööd väga lähedalt komisjoni asepresidendi baroness Ashtoniga selleks, et äh, Euroopa Liidus kõige kõrgemal tasandil äh, saada äh, kaitset rahvusvahelise humanitaarruumi jaoks ja austust humanitaarõigusele selleks, et meie töötajad ole, töötaksid turvaliselt. ma tahtsin teada, milline on see ajakava, mille raames te peaksite asutama vabatahtlike korpuse? proua Jeleva Lissaboni lepe ütleb, et äh, see ülesanne, väga oluline ülesanne on meil ees, ma ütlen meie, sest ma tulen tagasi äh, oma ettepanekuga just sellesse komisjoni ning ma eeldan, et äh, see ettepanek on meil olemas enne aastat kaks tuhat üksteist, see on siis Euroopa vabatahtlike aasta ning mina tahaksin parlamendiga ja selle lugupeetud komisjoniga jagada oma esialgseid ideid, kuidas äh, seda poliitilist ideed ellu viiakse. La parole est maintenant à madame Strifler. ja proua Strifler, palun. Euh, Te ütlesite mitu korda, et äh, rahvusvaheline humanitaarõigus on midagi, mille austamist äh, te toetate ning kavatsete ka koha peale minna ning see on täiesti normaalne, sest äh, humanitaarkonsensuse kaudu otsustas Euroopa Liit järgida kahe tuhande viienda aasta humanitaarõiguse suuniseid Te teate, et humanitaarõiguse alased probleemid on väga tõsised mitmel pool ning olukord veelgi halvaneb, halveneb. nii et äh, päris täpselt, milliseid meetmeid te kavatsete võtta rahvusvahelise humanitaarõiguse austamiseks, milliseid äh, rahalisi meetmeid ning äh, milliste partnerite kaudu? proua Jeleva. I can imagine that uh, we can ma usun, et me suudame oma tegevust korraldada ka äh, käesoleval aastal, korraldas rahvusvahelise foorumi, mis puudutab humanitaarõigust. ma olen seda ideed arutanud ka oma eelkäijaga. ma usun, et oleks hea mõte äh, kaasata kõiki äh, selle valdkonna osapooli. ning teine asi on see, et me peaksime üha rohkem organisatsiooni ja kolmandate riikide äh, võime, et nad äh, austaksid äh, rahvusvahelist humanitaarõigust, järgiksid meie põhimõtteid. samal ajal ma tahaksin tõstatada ka selle teema, kaitseministrite nõukogus, sest äh, ma usun, et ka liikmesriigid oleksid äh, kaasatud äh, sellesse protsessi, kus me püüame saavutada sellele õigusele suuremat austust eh.. ja palun lisaküsimus. ja küsimust ei ole ja proua De Kaiser, palun. austatud volinikukandidaat, tahaksin tagasi pöörduda kaasa küsimuse juurde. Teie vastused mind ei veennud. Te ütlesite, et me peame olema proaktiivsemad, koha peale minema ning töötama koos kohalike esindajatega. just seda tegi Louis Michel väga hästi ning Ferrero, Ferrero Valdner samuti. nii et kui te ütlete proaktiivsem olema, siis mida te selle all täpselt mõtlete? kas küsimuseks ei ole mitte pigem, kas humanitaarabi ei ole mitte blokeeritud Gazas. tahaksin, et te analüüsiksite seda täpsemalt, proua Jeleva. So for many years think... on väga teada-tuntud, et aastaid on rahvusvaheline üldsus ning mitmed äh, osalejad, sealhulgas volinikud Louis Michel ning Ferrero Waldner, üritasid seal aktiivselt tegutseda ma ei lähtu loomulikult nullpunktist, aga tegemist on pikaajalise kriisiga ning kõik peavad andma oma parima, et aidata. me ei või ju oodata, et komisjon või mina volinikukandidaadina suudame lahendada terve selle probleemi me peame rakendama humanitaarmeetmeid ning probleem on selles, et me ei saa pakkuda seal humanitaarabi. kui me suudame seal humanitaarabi pakkuda, siis oleks see väga kasulik kaasa elanikele. Te olete võib-olla kuulnud äh, algatusest, mille tegi komisjon nimega Cash for Work üheksakümmend viis protsenti Gaza elanikest sõltuvad meie abist ning toetusest just nimelt seetõttu oleme me andnud neile elanikele raha vastutasuks nende tehtud töö eest. Nad äh, on koristanud tänavaid ning äh, koristanud ära prügi. kõik see on väga kasulik olnud ma loomulikult ei väida, et ma üksi suudan kogu probleemi lahendada. esimees sekkub, küsides, kas on lisaküsimus. mind üllatab, et ma ei ole kuulnud proua Jeeleva teid mainimas rohkem erinevaid instrumente, mida võiks kasutada survestamiseks. ma arvan, et siin on võimalusi ning äh, jumal, just nimelt seda ma lootsin, et te vastate härra Louis Michel'i küsimusele, küsimusele, kui ta küsis, et milliseid instrumente te kavatsete kasutada ja millised on teie suhted rahvusvahelise kriminaalkohtuga, proua Jeleva? me kasutame juba stab-, stabiilsuse rahastamisvahendit ning kõiki vahendeid selleks, et edendada poliitilist dialoogi. olukord on aga väga keeruline. oma eelmises vastuses ma ütlesin teile, et ma ei saa lubada teile kogu probleemi lahendada, sest mitte keegi ei saa seda lubada. meie jaoks on aga oluline, et me tagaksime, et me tõepoolest pakume oma abi ning leevendame inimeste kannatusi. selle jaoks võib välja mõelda mitmeid instrumente, mitmeid instrumente on juba meie käsutuses, aga kõigepealt on meil selle probleemi lahendamiseks vaja poliitilist tahet ning te teate seda väga hästi. sõna on härra Kastleril. proua esinaine proua Jeleva. hoolimata sellest, et kogu rahvusvaheline üldsus pingutab, on inimõiguste alane olukord ju ikkagi murettekitav. näiteks mitmes riigis ei ole mitte mingit sõnavabadust ja Iraanis hiljuti rikuti taas väga räigelt inimõigusi. meie Euroopa Liidus peame Ehm, kohus, me oleme kohustatud kaitsma inimõigusi kõikjal. ja seetõttu tahaksin teie käest küsida, proua Jeleva, kuidas teie volinikuna kavatsete anda omapoolse panuse humanitaarabi andmisse, tooge ka mõned konkreetsed näited. ja teiseks, millistel tingimustel või võib-olla milliste sanktsioonide abil te saate seda tööd teha? suur aitäh teile selle küsimuse eest Need äh, kokkulepped, mis meil kolmandate riikidega on, ongi tähtsateks instrumentideks. Nende abil saame kolmandaid riike mõjutada. ja samuti, kui me räägime inimõigustest ja humanitaarabi andjate turvalisusest sündmuskohal, ma juba alguses rääkisin sellest, millised on minu prioriteedid väga oluline on, et ähm, näidatakse üles rohkem austust äh, rahvusvahelise humanitaarõiguse suhtes, et seda paremini täidetaks ning samuti, et me saaksime suurendada humanitaarabi andmise tõhusust ja mm, parendada humanitaarabi alaseid tegevusi üldiselt me oleme edukalt rakendanud uusi meetodeid ja vahendeid, ma rääkisin eksperimentidest, mida me läbi viime, ja samuti on ka olemas ähm, ju juba praktikas näiteid uute tehnoloogiate kasutamise kohta, mis aitavad kaasa meie töötajate turvataseme tõstmisele erinevates asukohtades. ja tõenäoliselt annavad inimestele rohkem, rohkem võimalusi töötada. minu talitused on öelnud, et me peame välja töötama uue elektroonilise auditeerimise süsteemi, see kahtlemata oleks väga hea samm, sest see aitaks äh, muuta meie töö kvaliteedi paremaks. härra Kastler, kas teil on lisaküsimus? jah selle viimase näite varal tahaksingi teie käest küsida, et kui me räägime auditeerimisest või kriisiohjest, siis mida saavad teha vabaühendused või heategevuslikud organisatsioonid, kuidas saavad nemad tegutseda kolmandates riikides, kuidas teie saate tegutseda koos nendega? proua Jeleva, teil on sõna. ma arvan, et, et te teate isegi et me ei anna ju humanitaarabi ise, vaid me kasutame võrgustikke. vabaühendused kuuluvad neisse võrgustikke, võrgustikkudesse. selliseid ühendusi on praegu rohkem kui sada kaheksakümmend viis. mitte ainult siis need, mis töötavad koha peal inimestega, kes abi vajavad, vaid eh, ka need, kes annavad meile häid mõtteid. samuti tegelevad audit auditeerimisega. auditeerimine on meile ka alternatiiviks. härra Metsal. aitäh, proua esinaine. rahvusvaheline koostöö on üks äh, teie peamisi peamisi töö pealkirju. härra Kramer rääkis enne sellest, et on kolm erinevat valinikku, neil on erinevad äh, pädevused ja et kõik võib natuke sassi minna. mis on teie roll rahvusvahelise koostöö asjus? proua Jeleva, teil on sõna. härra Mitchell, kinnitan teile, et midagi ei saa segi minna, sest äh, me oleme, me saime ka enne kuulamiste nädalat ju tegelikult äh, väga mitmeid kordi kokku, peaaegu iga päev, nii et äh, see nõndanimetatud Relexi volinike kogu on endale väga selgeks teinud, mismoodi meie pädevused ja rollid jagunevad ja me võime teile kinnitada, et äh, meil on nüüd parem koordineeritus ja suurem sidusus ja see on väga tähtis. minu äh, konkreetne pädevus seisneb selles, et ma pean äh, tugevdama koostööd regionaalsete organisatsioonidega, näiteks ASEAN, Mercosur ja paljud teised ja see on väga oluline, kui me räägime näiteks sellest samast austusest rahvusvahelise humanitaarõiguse vastu. kui diplomaatia läbi kukub, siis tuleb pöörduda otse regionaalsete asutuste poole ja paluda neilt abi, paluda neil võtta vajalikke meetmeid, mis võimaldaksid meil anda abi ja paljudel juhtudel peame me tugevdama ka naaberriikide abi andmise võimekust selleks, et mõjutada kõnealust abi vajavat riiki, et see abi vajav riik avaks juurdepääsu äh, kriisikoldele. Nous sommes maintenant. Non, il souhaite pas. Il souhaite pas. C'est très gentil. Bon. Donc nous avons maintenant nüüd algab viimane lisaküsimuste sessioon. see puudutab viimast küsimuste vooru. mulle pidi saadetama kirjalikud küsimused, need ei ole minuni veel saabunud, aga ma annan teile veel paar hetke aega, kui te tahate proua Jelevale lisaküsimusi esitada. ei. keegi ei anna mulle märku, seega siis oleme lõpetanud äh, küsimuste-vastuste vooru ning annan nüüd äh, sõna proua Jeelevale, kes teeb oma lõppmärkused maksimaalselt viie minuti jooksul Madame la President. Honorable. proua esinaine, lugupeetud liikmed, ma soovin teid tänada selle huvitava mõttevahetuse eest, mis meil oli. mulle meeldis väga teiega täna kõnelda ja ma jään ootama, et saaksin teiega vestlema tulla uuesti juba lähitulevikus, kui mind ametisse kinnitatakse. olen juba öelnud, et ähm, olin varem Euroopa Parlamendi saadik, mind valis Bulgaaria rahvas koguni kaks korda ning on minu isiklikes huvides luua tihe ja intensiivne dialoog Euroopa Parlamendiga. poliitikuna pean ma dialoogi väga väärtuslikuks. mitte ainult dialoogi Euroopa Parlamendiga, vaid eriti Euroopa kodanikega ma usun, et me peame tegema rohkem, et Euroopa kodanik liiguks Euroopa Liidule lähemale. see peab olema järgmise Euroopa Komisjoni prioriteet ja ma olen kindel, et parlament seda prioriteeti ka toetab. selles valguses tahaksin ka öelda, et Lissaboni leping on meile andnud paremad võimalused oma kodanike eest hoolitseda ja neid kaitsta ning kaitsta ja pakkuda hoolitsust ka teistele, teise, teistes maailma osades elavatele inimestele, kui neid tabab kriis. me peame püüdma kahandada vahemaad Euroopa institutsioonide ja Euroopa inimeste vahel, me peame näitama Euroopa inimesele, et meie Euroopa institutsioonid oleme olemas selleks, et töötada kodaniku hüvanguks. selleks, et kodanik võiks elada Äh, rahus ja olla kindel, et ähm, tema tulevik on helge. meil on olemas mitmed äh, uuringud, mis näitavad, et Euroopa kodanik ei tee Euroop-, ei tea Euroopast äh, suurt midagi, kuid samas on solidaarsustunne tugev. eurooplased hoolivad sellest, mis juhtub kaaskodanikega ja nad hoolivad ka sellest, mis juhtub äh, vaestega ja teiste rühmadega, kes on haavatavad ka siis, kui nad elavad väljaspool Euroopa Liitu. ma soovin kasutada võimalust muuta eurooplased Euroopa üle uhkeks, uhkeks, et äh, nii paljud teised Euroopa kodanikud jagavad meie väärtushinnanguid, uhked, uhkeks selle üle, et meie Euroopa Liidu institutsioonid äh, toetame ka teisi, et me viime äh, viime oma väärtushinnangud nendeni, kes neid kõige rohkem vajavad. ma soovin, et inimesed võiksid öelda, ka minu abi oli kasutusel enne, kui kustutati need tulekahjud, mis laastasid inimeste elusid. ma loodan, et inimesed on uhked, kui nad näevad Euroopa lippu mõnel väiksel külal, mis enne kannatas üleujutuste all ma loodan, et nad on seda lippu nähes uhked mm, selle üle, et just Euroopa abiga üleujutused lõppesid. kui see nii läheb, siis olen ma uhke selle üle, et ma olen oma ülesande täitnud. minu ülesanne seisneb selles, et ma pean tõestama Euroopa inimesele ja kõigile teistele inimestele, et eurooplased hoolivad, et eurooplased teavad, kuidas hoolimine eh, tõlkida tegude keelde, kuidas päästa elusid, hoida alal inimväärikust, tuua lootust ning et ma tean siis, et kodanikud ja institutsioonid suudavad teha koostööd ja võivad teineteise üle uhkust tunda. ma jään ootama meie edasist koostööd, et me saaksime selle eesmärgi saavutada, aitäh! aitäh kõigile küsimuste eest, aitäh proua volinikukandidaadile tema vastuste eest ning enne, kui ma istungi lõppenuks kuulutan, meenutan, et koordinaatorite koosolek selle kuulamise hindamise osas leiab aset homme kell kaheksa ASP ühes